Okay, colleagues. kallid kolleegid, palun alustagem oma istungiga. järgmine punkt on esimehe teadaanded, ühtegi teadaannet mul ei ole, nii et sellest tulime nüüd küll kiirelt välja. ja läheme hääletuse juurde. esimene hääletus, äh, resolutsioon äh,, määruse ettepanek neli neli kolm määruse muutmine nimelt kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamine uute väikeste tarbesõidukite CO kahe heite vähendamise osas. nii et teeme siis kõigepealt autod ja siis kaubikud. kontrollime palun hääletusmasinaid, nii et palun, kolleegid, pange oma kaardid sisse korraks palun kõik kolleegid, pange kaardid nüüd masinatesse, et saame proovida et kontrollhääletus, nii et vajutage ka mingit nuppu. kas jõudsite hääletada? sellisel juhul hääletus on suletud ja kvoot koos ja alustagem. proua Lichtenberger, suured äh, fraktsioonid on tavaliselt jah, just need, kes üritavad siin omale lisahääli nihverdada sisse, kompromiss üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kompromiss kaks. poolt, vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kuus. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm ja viiskümmend neli, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kõik üheskoos plokis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud muudatusettepanek üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes ja seitsekümnes koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üksteist ja neli koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist ja viis koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, üheksateist poolt, aitäh, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ükssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh,. kontrollime kolmekümne kaheksandat, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, Rahvaparteil on üks üle jõudsite hääletada. neliteist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. viies kompromiss, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada. rahvaparteidel on jälle üks üle Right, vote is closed. hääled on suletud. kolmkümmend seitse poolt, viis vastu, keegi erapooletuks ei jäänud, see on vastu võetud. nüüd äh, järgmine arvamus. ja need on siis äh, väikekaubikud. esimene kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. väike paus, viisteist minutit. nali. järgmine kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, kolmkümmend neli, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmekümne neljas ja kahekümne esimene plokis sotsiaaldemokraate said on liiga palju. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. nüüd kolmkümmend seitse ja kolmkümmend üheksa identset poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud kontrollime, palun, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. hääletus on avatud. jõudsite hääletada. rahvaparteidid on liiga palju. hääletus on suletud. tagasi lükatud kakskümmend üks kahekümne ühe vastu väga hea, et äh, mina neid suuri gruppe ikka kontrollin, on ju kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka kolmekümne kuuendat, hääletus on avatud. see vist võeti vastu, aga kontrollime. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. tagasi lükatud, kakskümmend üks, kahekümne ühe vastu nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljakümnendat. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud kakskümmend neli kaheksateistkümne vastu. kuivõrd see neljakümnes vastu võeti, tahab raportöör teha suulise muudatusettepaneku, mille ma loen ette, ütleb härra esimees ähm lõikes üks toodud kordaja järgi seatud eesmärk äh, CO2 vähendamiseks vähendatakse see eesmärk kahe koma viie grammi võrra CO2 aastas iga tootja kohta. ma tõesti loodan, et kõik teist peale minu saavad aru, mida see kõik siis nüüd tähendab. härra raportöör, võib-olla selgitate lühidalt seda asja ja siis ma küsin, kas keegi on asjale vastu. Äh, proua raportöör, suur tänu, härra esimees. jah, äh, see muudatusettepanek, mille me võtsime vastu, puudutab äh, lisakrediite erisoodustuste all Ehm, autode dokumendis ehm, me ehm, panime piirmääraks kaks koma viis, nüüd selle arvamuse puhul eh, ehk siis eh, väikesed tarbesõidukid eh, peaksime me samasuguse hääletuse tegema, see oleks lihtsalt järjepidev, kui me viitaksime kahe koma viiele ka siin, et oleks samamoodi kaks arvamust. ahah, selge, see on siis lisanduseks neljakümnendale muudatusettepanekule, nii et lisandus muudatusettepanekule nelikümmend, mille te just vastu võtsite, poolt. vabandust, kas keegi on sellele suulise muudatusettepanekule vastu? Mathieu? tahtsin ainult öelda, et me hääletame küll selle üle, kuid äh, Rahvaparteile teen ettepaneku mitte selle poolt hääletada. sellest ma saan aru, aga suulisele muudatusettepanekule kui sellisele te vastu ei ole, jah? no selge, siis äh, hääletame seda suulist muudatusettepanekut lisandusena poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, tundub, et tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime, hääletus on avatud. rahvapartei, teid on üks liiga palju. aitäh. hääletus on suletud kuusteist poolt, kakskümmend viis vastu ja see on tagasi lükatud. ja nüüd siis muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime tundub, et tagasi lükatud, aga igaks juhuks hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kolmteist poolt, kakskümmend seitse vastu, seega tõesti tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks ja viiskümmend kaks plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on avatud kuusteist. nüüd saate hääletada, hääletus on siis nüüd suletud. jah, tõesti vastu võetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime kahekümne seitsmendat, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud siis. tagasi lükatud viisteist poolt, kakskümmend viis vastu ja nüüd lõpphääletus, hääletus on avatud elektrooniliselt, palun. jõudsite hääletada. no nüüd, Rahvaparteil asi on üks üle aitäh ja siis on ja üks sotsialist ka üle. nüüd on hästi, hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, viis vastu, tunnustusavaldus meie raportöörile mõlema arvamuse osas. nii, järgmine päevakorrapunkt aruanne kolmepoolsete kohtumiste kohta, kas proua Tsikao on kohal, on kohal ja alustagem proua Tsikao äh, asjadest ja kõigepealt siis äh, triloog ähm, sõidumeerikute osas, Silvia Tikao, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. eelmisel kolmapäeval, kahekümnendal märtsil toimus meil kolmepoolsete läbirääkimiste teine voor ja me rääkisime seal äh, digitaalsetest äh, sõidumeerikutest. me kohtusime Iirimaaga kui nõukogu eesistujaga ja me jõudsime läbirääkimistes päris kaugele. me panime peaaegu paika õigusliku raamistiku seda otse loomulikult tingimusel, et meil on vaja parlamendi ja nõukogu vahel kokku leppida. komisjoni teksti on parlament ja nõukogu parandanud ja enne, kui ma hakkan üksikasjalikult sellest rääkima, tänan sekretäriaati selle äh, suure toetuse eest, mida saime kogu protsessi jooksul, samamoodi aitäh variraportööridele ja fraktsiooni kaastöötajatele. nii et nagu öeldud, meil on õnnestunud komisjoni ettepanekut parandada me ja seda päris mitmes mõttes. näiteks andmekaitse, isikuandmete kaitse sai lahendatud samamoodi nagu ka eh, digitaalsete sõidumeerikute uute funktsioonide küsimus. me vaatasime digitaalsete sõidumeerikute omadused läbi, samamoodi vaatasime üle ka registreeritud andmete ja ohusignaalide küsimuse ning lisasime ka ühe uue artikli sõidumeerikute kohta esimesel lugemisel tõi parlament välja oma kõhklused ja need said ka läbirääkimistel läbi vaadatud nimelt, et äh, sõidumeerikute puhul peaks äh, olema meil välja töötatud meetmed, millega me saame tagada ka korraliku konkurentsi nende meerikute turustamisel. rääkisime ka sellest, et äh, tuleb parandada materjale ja ka meedikute toimimistööd, samamoodi me rääkisime ka järelevalvest ja sellest, et peavad olema teatud järelevalveorganid ning äh, panime paika ka sätted, mille puhul äh, tuleb arvestada ka sotsiaalsete nõuete Euroopa Liidu tasandil tõlgendamisega siis uute äh, ka uute nõuete osas tegime me edusamme, me vaatasime need läbi ja panime paika. kolmepoolsetel läbirääkimistel parlament pingutas palju selleks, et teha edusamme just sotsiaalset mõõdet puudutava eh, seadusloome osas. läbirääkimised olid tihti pingelised, sellepärast et eh, eesistujariik oli kohe alguses väga vastu läbirääkimiste alustamisele, eriti just eh, sotsiaalsätete osas nii et äh, selle kõrval siis, mida komisjon oli juba ette näinud sotsiaalse mõõtme osas ja põhimõtteliselt äh, oldi kõikide parlamendi muudatusettepanekute vastu, mis olid tehtud sotsiaalse mõõtme osas. meil siiski õnnestus äh, saavutada edu, komisjon tegi avalduse selle määruse ülevaatamise kohta, mis on vastu võetud kahe tuhande kuuendal aastal ja mõeldes nüüd äh, läbirääkimiste raskusastme peale ja selle peale, et me kartsime, et äh, läbirääkimised ummikusse jooksevad, ähm, otsustasin mina raportöörina, et tuleb otsustada selle eest, et teatud erandid äh, nõukogu tasemel siiski peaks olema võimalik sisse jätta, nagu näiteks sõidumeerikute kasutamine alla seitsme ja poole tonni suuruste äh, raskeveokite puhul, eriti siis, kui ei kasutata neid raskeveoke äritegevuseks. samamoodi see saja kilomeetri määr, sada kilomeetri raadius siis ettevõtte peakorterist, ka sellest räägiti läbirääkimistel ja öeldi, et see olevat ainus võimalus teksti lõppversioonis arvestada ka parlamendi soovidega, eriti kui me räägime siin just tõesti mitte ärilistel eesmärkidel kasutatavatest veokitest veel üks tähtis poliitiline aspekt oli see, et liikmesriigid äh, soovisid äh, kontrolli ja järelevalveasutusele teatud äh, meetmed ette näha selleks, et neil oleks võimalik omavahel suhelda ja et nad ei peaks nii-öelda raskeveokeid selleks ajaks teedelt maha võtma nõukogu leidis, et nende meetmete sisseviimine on väga raske, kuna see olevat kallis. vajalike seadmete ostmine olevat väga kallis. ma ütlesin, et äh, meil on küll majanduskriis, aga et äh, kriis ei ole mitte ainult liikmesriikides, vaid ka transpordisektoris. ning sellepärast öeldi, et äh, väga raske on äh, veoettevõtetelt nõuda uute digitaalsete sõidumeerikute kasutamist, kui liikmesriigid ei ole paika pannud äh, nende kasutamist. ja viimane punkt oli ja ikka veel on väga raske leida lahendust delegeeritud õigusaktide küsimuses. kohe algusest peale oli selge, et äh, nende tehniliste üksikasjade jaoks ei saa kasutada delegeeritud õigusakte. ja minu eesmärgiks oli välja töötada tekst, äh, mis äh, vastaks äh, Euroopa Liidu õigusele ja lepingutele ja mis arvestaks ka Euroopa Parlamendi pädevustega. õigusteenistus, õigusteenistused kõikides kolmes institutsioonis vaatavad nüüd teksti läbi Äh, selleks, et kõik oleks kooskõlas kaasotsustusmenetlusega. viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimub kuuendal aprillil ja läbirääkimiste mandaati meil praegusel hetkel veel ei ole ja seepärast äh, tuleb rääkida veel kahest punktist. nimelt, et äh, sõidumeerikud ei tohi ennast välja lülitada siis, kui äh, äh, mootor välja lülitatakse ja teiseks need äh, veokijuhid, kes on oma veokiga välismaal, mitte koduriigis, siis neile peaks väljastatama sõidumeerikud, mis kehtivad kaheksakümmend päeva. tegemist on raskete tehniliste küsimustega, aga ma olen veendunud, et meil on võimalik kokkuleppele jõuda, kui nõukogu parlamendi kahe põhinõudmisega nõustub, selleks et meil oleks teatud äh, minimaalsed standardid äh, sõidumeerikute jaoks paika pandud ja et Euroopa Liidu tasandil ei tehtaks erandit äh, veokijuhtidele, kes ei sõida veokitega ärilistel äh, eesmärkidel. suur tänu kõikidele variraportööridele, nõuandjatele ja läbirääkimiste meeskonnale, aitäh! hästi, kolleegid, ma meenutan teile, et kui teil on äh, küsimusi, siis võite neid esitada, aga me ei soovi siin alustada arutelu, sellepärast et meil on parlamendi seisukoht ja see on see seisukoht nii et äh, kes hakkab siin arutelu pidama, nendelt võtan mikrofoni ära, aga teil on võimalus esitada küsimusi selle kohta, mida just praegu kuulsime. nii et proua Lichtenberger ja ja siis veel üks kõneleja. jah, just seda kavatsengi teha, rääkida läbirääkimistest kõigepealt äh, palju õnne raportöörile ta võitles nagu ema lõvi parlamendi positsiooni päästmise eest. ja mul tuleb teile öelda, et nõukogu seisukoht selles küsimuses on täiesti skandaalne, sellepärast et nad on valinud kaks strateegiat et meil on määrus, kus on nii palju aukusid, et tegelikult ei ole võimalik sellega mitte midagi saavutada või lastakse kogul sellel projektil äh, põhja minna, nii et meil ei olekski mitte mingeid digitaalselt äh, äh,, digitaalseid sõidumeerikuid. täiesti skandaalne on see, mida nõukogu on teinud, tegemist on tegelikult äh, Äh, korraliku rusikahoobiga näkku kõikide nende jaoks, kes on transpordiküsimustega tegelenud. ja mul tuleb nüüd ausalt öelda, et äh, seda tuleb väga selgelt välja öelda, kuna praegusel hetkel nõukogu praegusel hetkel on asunud lihtsalt välja pressima. härra Pirker. suur tänu härra esimees, mul on kaks küsimust, sest ma ei saanud päris täpselt aru, kuidas need erandid on. see nende väikeste ettevõtete, nõndanimetatud käsitöölistega on õige, jah, sellest ma saan aru. nii et need erandid, sain nüüd aru, et äh, minnakse selles suunas, nagu me soovisime, te jääte kaljukindlaks saja kilomeetri nõudega ja erand on äh, mõeldud artikli kolmteist kohta, kus meie otsustasime, et äh, me ka ehitusmaterjalide äh, transportimise sisse viime, aga selle kohta ma ei kuulnud mitte midagi, nii et ma tahaksin teada, et kuidas nende ehitusmaterjalidega öö, lood on ja mis puudutab kohaldusala, siis see kolm koma viis tonni oli meie ettepanek, kaks koma kaheksa oli komisjoni ettepanek, et mis siis lõpuks läbi läks. enne kui raportöör vastab, ma ei taha, et raportöör öö, hakkab siin vastama nii-öelda avaliku foorumi ees. meenutan teile lihtsalt, et ja ka raportöörile, et parlamendi seisukoht on teada nende erandite osas. sest see on see seisukoht, mille üle meil tuleb läbirääkimisi pidada. härra Ferber, kas teil on küsimus? jah, palun ma saan ju aru, et te ütlete, et strateegia üle ei ole võimalik arutelusid pidada, aga ma tahaksin lihtsalt teada saada, et millised on tähtajad, millal, mis küsimusi arutatakse selleks, et me saaksime raportööri toetada järgmistel nädalatel? Very... järgmine, see on kolmepoolsed läbirääkimised, see on väga lihtne küsimus, kümnendal aprillil ja mina olen ka seal kohal sest tulles tagasi selle juurde, mida ütles äh, proua Lichtenberg ja see on pärast Coreperi kohtumist ja ma tean väga hästi neid mängusid, mida siin tagaplaanil on mängitud, nii et kümnes aprill. härra Pirker, äkki te vajutaksite ka mikrofoni nupule? Te näete küll väga hea välja ma juba oma sissejuhatuses ütlesin, et ka komisjon läbirääkimistel ütles väga selgelt, et ta ei toeta parlamendi muudatusettepanekuid sotsiaalse mõõtme osas. ja mis puudutab nüüd ehitusmaterjali vedu, siis komisjon oli täiesti vastu näiteks sellele, et telliste vedu äh, käsitletakse teistmoodi kui posti laialivedu, nii et tegelikult komisjon oli peaaegu kõikide parlamendi muudatusettepanekute vastu. kaasa arvatud ka selle muudatusettepaneku äh, vastu, et meil oleks ülemineku äh, perioodil kahe koma kaheksa tonni asemel kolm koma viis tonni ainus erand, mida me üritasime päästa ja mis minu arvates oli kokkuleppe aluseks, oli see, et lõikes kolm sa-, tuleb jääda saja kilomeetri juurde ja veokite juurde, mis on kergemad kui seitse koma viis tonni ja et erand on ka mitteärilistel eesmärkidel kasutatavate veokite kohta me räägime siin VKE-dest, nendest veokiomadest, kes äh, veokitega leiba ei teeni, nii et ähm, need on meie soovid ja me üritame nõukogu veenda. ma loodan, et nüüd vastasin ka kõigile küsimustele. suur tänu, nagu ma ütlesin, järgmised kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad kümnendal aprillil, ma olen ka seal kohal mitte, et ma ei arvaks, et äh, raportöör ei saa sellega hakkama, aga vahel tuleb äh, neid asju natukene jagada ja me tuleme pärast kolmepoolseid läbirääkimisi nagunii veel komisjoni ette selle küsimusega ja peame veel arutelu selle üle. hästi, kas see küsimus, kas soovid ka veel selle kohta küsida? kes inimestel, jah, kuna teised kommenteerisid, siis mina ka, ma arvan, et kõikidel tuleks välja selgitada, et milline on asjade seis selleks, et sekkuda ka näiteks valitsuste tasandil, kui võimalik. jah, well this might come as a complete shock to you, Jazeen, but see võib olla Kesine sinu jaoks täiesti šokiks, aga mis puudutab Ühendkuningriigi valitsust, siis härra Fosteril on palju suuremad võimalused, proua Fosteril on palju suuremad võimalused ja huvid ja tõesti ka härra Bennion ja muidugi. nii et kas me võime jätkada TNT võrkude juurde ja kahekümne kolmandal märtsil toimunud läbirääkimised, härra Kumasakase, siis härra Ertug ja muide ei ole mitte mingit põhjust, et proua Kurmai nende vahel istub, nad on ikka veel väga head sõbrad. jah, tõesti nii, ütleb härra Kumatsakas. Eh, eh, jah, esimees, teine kolmepoolne kohtumine <clears throat> äh, leidis aset väga heas õhkkonnas. kohtumine oli väga viljakas tehnilised talitused olid ka meile äh, väga hea aluse andnud töö tegemiseks ja väga tähtis on koostööd teha selleks, et ette valmistada kolmepoolseid kohtumisi. ja nende kolmepoolsete kohtumiste käigus siis arutati kolme äh, äh, põhiteemat kaardid, peatükk neli, põhjenduspunktid ja me arutasime ka esimest peatükki, see puudutas neid põhimääratlusi, definitsioone, mida dokumentides kasutatakse ja need on loomulikult olulise tähtsusega äh, selleks, et dokumendid oleksid tõesti loogilises järjestuses. ja nüüd üldjäreldus on see, et nõukogu tõesti tegi koostööd väga konstruktiivselt, aga täpsemalt peatükist neli. see puudutab äh, koridore ja koordineerimist. nõukogu on pika maa maha käinud, et tõesti vastu tulla Euroopa Parlamendile. muidugi meil on veel teatud erimeelsusi, aga peab nõustuma, et nõukogu poolel on näha head tahet, vastutulelikkust ja teine positiivne moment on see, et nõukogu on nüüd aktsepteerinud rakendusakte, meie jaoks ja komisjoni jaoks ka oli see lausa meeldiv üllatus. Need on kaks äh, väga positiivset äh, momenti, peatükk neli ja rakendusaktid. parlament äh, seostab neid suurema paindlikkusega just kahes väga olulises küsimuses parlamendi jaoks. järgmiseks. liikmesriikide rahalised kohustused. Financial reserves, finantsvahendid jällegi sooviti suuremat paindlikkust, sooviti vähem võtta kohustusi endale ja teine punkt, kus sooviti rohkem paindlikkust parlamendi poolt, oli seotud ajakavaga. see puudutas siis aastaid kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist. nõukogu nüüd arvestades majandusolukorda üldises plaanis ja arvestades rahastamisvõimalusi üldises plaanis, mm, saab aru, et on vaja paindlikum olla. meie eh, taotlesime paindlikkust muidugi oma mandaadi raames ja me samas ei ületanud ka seda piirjoont, mille pani maha nõukogu. põhivõrkude tähtaeg siiski jäi paika, me ütlesime, et seda ei ole vaja muuta. me räägime siin tähtaegadest tegelikult, mis jäävad päris kaugele. nõukogu soovis suuremat paindlikkust, meie ütlesime, et ootame ja vaatame, kuidas läbirääkimised lähevad muude oluliste peatükkide osas. nimelt eh, peatükid kaks ja kolm, need puudutavad tehnilisi nõudmisi ja sissejuhatuse lõputuseks, lõpetuseks siis tahaksin öelda, et ähm, võib, äh, et läbirääkimiste õhkkonnaga võib rahule jääda. nõukogu on valmis vastu tulema mitmes olulises punktis parlamendile aga nad muidugi seostavad oma vastutulekut ka meiepoolse vastutulekule, vastutulekuga neile. Mm, sest läbirääkimised tuleb siiski lõpuni pidada. kas teil on veel midagi lisada? suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin veel kord tulla mõne üksikasja juurde selleks, et te teaksite täpselt, mille üle me läbirääkimisi peame. kolleeg Komatsakas mainis siin peatüki neli, kus me rääkisime tõesti koridoridest ja me tegelikult räägime siin sellest, et äh, see on kogu selle õigusloomelise projekti südameks. siin on päris palju häid uudiseid äh, tulnud äh, läbirääkimistelt, me jõudsime kokkuleppele päris paljudes küsimustes, kuid on ka teatud probleeme, eriti just peatüki peatükiga neli ja parlament vastavalt oma mandaadile kavatseb jääda koridorstruktuuride juurde ja ka koridorplatvormide juurde. koridori koordinaatorid peavad väga selged äh, ülesanded saama nii, ja see nii kõikide koridoride kohta, nii ka ETMS-i kui ka merekoridoride kohta. ja meie jaoks on väga tähtis ka see, et me ka kohaliku ja piirkondliku tasandi korralikult kaasaksime äh, taristu planeerimisse. nõukogu ei ole sellega siiamaani veel väga nõus, aga me loodame, et järgmistel läbirääkimistel õnnestub meil siiski sõnastus ka selles osas välja töötada kõigis kolmes punktis oleme olnud äh, suuremal või vähemal määral edukad. raportöör eelmisel nädalal veel ütles, et on erinevusi selles osas, kuidas seda koridori või äh, platvormi koostada. siin kõigepealt äh, nõukogu rääkis nii-öelda ajutistest töörühmadest. meie lükkasime selle ettepaneku tagasi, meil on nüüd korralik, stabiilne äh, lahendus koridori jaoks äh, mis on korraliku alusega ja mida siis juhivad koordinaatorid. mis puudutab koordinaatori rolli, siis ähm, me saime paika panna ka koordinaatori põhilised ülesanded ja rääkisime ka sellest, et RTMS-i ja merekiirteede jaoks äh, viisime me veel sisse eraldi koordinaatori siis äh, kohaliku ja piirkondliku tasandi kaasamine on tegelikult esimene samm õiges suunas, aga nagu öeldud, me ütlesime, siin on veel väga palju vaja parandada. veel üks küsimus, mis kohe kindlasti järgnevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel Euroopa ühendamise rahastu puhul äh, tõstatub, äh, on see olemasolevate raudteekoridoride ühendamine uute põhikoridoridega, ma arvan, et meil on siin vaja lahendust, mis oleks piisavalt paindlik, selleks et me ei looks topeltstruktuure ja samal ajal äh, peaksid nad olema ka toimivad, nii et kol-, järgmistel läbirääkimistel tuleb meil selle küsimusega tegeleda. mis puudutab peatükki üksi, siis seda, seda siin ka juba mainiti, et äh, lõige üks punkt neli on problemaatiline, seal räägitakse tähtaegadeks. Te võite endale ette kujutada, et nõukogu üritab kõikide vahenditega seda lahendust lahjendada. aga meie ei ole sellega nõus ja meie parlamendi seisukoht on vägagi selge, nimelt me jääme selle juurde, et ei ole mitte mingeid rahastamiserandeid selleks, et kinni pidada tähtaegadest aastatel kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat nelikümmend. kolleeg Kumutsakos ütles juba väga õigesti, et me saame aru, et kui me räägime siin sellist pikaajalisest ajaperioodist kuni aastani kaks tuhat viiskümmend, siis mingil määral me peame siiski paindlikuks jääma. aga kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend on selles osas on parlamendi seisukoht kaljukindel ja mis puudutab äh, mõistete selgitusi ja definitsioone peatükis üks, siis meie jaoks oli väga tähtis, et me paneksime paika ka Euroopa Liidu lisandväärtuse ja seda niimoodi, et nii nõukogu kui ka parlament äh, defineeriksid neid asju ühtemoodi. siin meil õnnestus juba üksteisele vastu tulla, kuid on veel teatud punkte, mida tuleb äh, läbi töötada aga põhimõtteliselt oli tegemist edukate läbirääkimistega, sellepärast et nõukogu on valmis äh, sotsiomajandusliku kulu-tulu analüüsi defineerima ja selle ka sisse viima ja seda niimoodi, et ka kliimamõjude hindamine järgneks ja meie arvates oli see väga suur samm edasi. nii et meil õnnestus äh, parlamendi seisukohta koostöös nõukoguga kaitsta, me panime paika oma põhilised eesmärgid, ühtekuuluvuse, jätkusuutlikkuse, eelised tarbijatele see oli meie arvates väga tähtis ja nüüd järgnevatel nädalatel kavatseme me pingutada ka selle nimel, et definitsioonid oleksid selged, et kõik osapooled mõistaksid definitsioone ühtemoodi, et me saaksimegi Euroopa ühendamise rahastu osas edasi minna sellele me pöörasime suurt tähelepanu ja ma arvan, et meil õnnestub see küsimus lahendada, sest ka komisjoni ja nõukogu poolt on kuulda hääli, et nad soovivad seda küsimust lahendada. nii palju nüüd äh, sissejuhatuseks ja järgmine läbirääkimiste voor toimub kahekümne viiendal aprillil, aitäh! suur aitäh, enne kuna, kui ma annan võimaluse küsimusi esitada, tahaksin teile meenutada, et tegemist on nagu aruandlusega, meil ei ole praegu debatti ja me ei saa ka siin avalikkuse ees kõike välja rääkida, enne kui me ei ole kindlaks määranud, millised on meie enda seisukohad, seega me peame äh, sellise aruande siin esitama vastavalt kodukorrapunktile seitseteist, aga ma meenutan teile ka, kuidas seda teha. nüüd täna võin teile eh, kinnitada, et kui me raudteeni jõuame ja teiste punktideni pea, päevakorras, mm, saame enam tegelikult anda raportööridele kümme minutit selleks, et selgitada, kuidas kolmepoolsed kohtumised on edasi läinud. palun eh, pidage seda meeles, proua Ajala Sender, härra Berker ja nüüd saate küsimusi esitada. jah. <laughs> tõesti ma nõustun väga eh, nende eelkõnelejatega, kes rääkisid paindlikkusest nõukogus poolel ja tõesti, eh, see puudutab eriti just liikmesriikide poolset finantseerimist. aga see on siiski väga oluline element ja samas ajakavas ei ole nagu mingit järeleandmist toimunud. tahaksin teile meenutada, et ehm, ajakava puudutab siiski meie väga olulist infrastruktuuri. seega äh, ma nõustun, et me peame jääma oma seisukohtadele kindlaks. komisjon äh, tegi ettepaneku et tuleks vahet teha kaubatranspordi veokoridoridel ja teistel transpordikoridoridel. ma tahtsin teile meenutada, et koridoride haldamine praeguse süsteemi järgi on niikuinii nii olnud eraldi arutusel ja ka see koridoride rahastamine on veel lahendamata küsimus. meil on näiteks siin koridor Tallinnast Veneetsiasse ja see läheks Varssavi ja Rotterdami kaudu. kas tegemist on küsimusega? jah, aga siis esitage oma küsimus mis praegusel hetkel juhtub, on see, et me hakkame uuesti läbi vaatama seda, mille osas me oleme kokku leppinud. me teame väga täpselt, milline on meie läbirääkimiste seisukoht, meil on esimene lugemine parlamendis ja praegusel hetkel antakse lihtsalt informatsiooni, kuidas läbirääkimised on alanud äh,, ja praegusel hetkel liikmed saavad esitada, küsida raportöörile küsimusi selle kohta, mida öeldi, me ei hakka siin uuesti läbi vaatama seda, mis on siin Via Baltica või Rail Baltica või mis need koridorid on, seda me oleme juba arutanud, nii et palun küsimusi, ainult küsimusi. härra esimees, mina küsin ju ka midagi, mille koht kohta komisjon on oma otsuse vastu võtnud, ma mõtlen siin neid üle-euroopalisi transpordivõrkusid. ja sellepärast siin on midagi täiesti uut ja ma küsin, et mis sai sellest, mitte midagi ei ole selle kohta öeldud, kas see on osa läbirääkimiste paketist ja komisjon soovib ju ettepanekut muuta, sellepärast ma küsingi seda. ma tahan teada, mis on komisjoni seisukoht ja mis puudutab äh, neid lisasid, mis komisjon on ette näinud, äh, kolmkümmend kaheksa äh, Jõesadamat, siin on probleeme ka Saksa valitsusega, meil on vaja nimekirju selleks, et teada, kuidas seda kõike lahendada. nii et ma tõesti küsin, millised muudatused on sisse viidud läbirääkimistel ja see puudutab siis ka SEF-i Mr Berger, there is no changes, nobody's. Berger, ei ole mingeid muudatusi, me ei, keegi ei ole mingeid muudatusettepanekuid teinud. aitäh, mul on kaks konkreetset küsimust. koordinaator ütles, et äh, need põhivõrgud on lahendatud ja sees äh, kolleeg Ertuga aga ütles, et on erinevusi. nii et minu küsimus, kas ollakse nõus sellega, et meil on kümme põhivõrkude koridori koos nende lisadega, mis me vastu võtsime. teine küsimus puudutab koordinaatoreid. koordinaatorid on sisse viidud, aga küsimus on selles, kas ka kontrollimeetmetega ollakse nõus, nende meetmetega, mille meie ette panime ja kas need äh, mitte kinnipidamisest tulenevad tagajärjed, kas need on ka sisse viidud, kas selle üle on räägitud ja milline on komisjoni seisukoht? härra Grosch, palun. mul on väga lihtne küsimus, härra esimees. see puudutab mõlemat äh, raportit. me üritasime Euroopa ühendamise rahastu ja üle-euroopaliste transpordivõrkude vahel äh, koordineerida, ma tahtsin teada, ka, kas meil on seal praegusel hetkel kooskõla olemas äh, mõlema projekti puhul, sest äh, ja, ja kas kolmepoolsetel läbirääkimistel arvestatakse ka sellega? mul on ainult üks lühike mm, küsimus. kuulsin siin, et Georgias rääkis rakendusaktidest. Äh, kas on olnud nõukogu poolt mingi edasiminek selles suhtes, äh, milline suhe valitseb delegeeritud ja rakendusaktide vahel, see on horisontaalne küsimus. raportöör, kas te soovite vastata? On the question of uh, Mr Riquet and uh, härra Riquet küsimusele tuleks vastata ja tõesti, tegin vea. viitasin oma sõnavõtus siin alguses sellele, et me arutasime ka lisasid ja kaarte ja tegelikult mm, ma ei rääkinud sellest teemast, mis siin tõstatati ja nüüd ma võib-olla peaksin rääkima laiemalt, kuidas kaartide ja lisade diskussioon arenes. kaardil lisade peatükk sooviti esialgu sulgeda, seal olid nõukogu ja parlamendi muudatusettepanekud ja eh, seletuskirjad ka, mille oli esitanud komisjon. komisjon eelmisel nädalal ütles selgelt, et kõik need muudatused vastavad metoodikale, mõlemad institutsioonid saavad põhimõtteliselt eh, kõigi nende muudatustega ka nõus olla mõnede parlamendi muudatusettepanekute puhul siiski äh, nõukogu ei soovinud vastu tulla ja neid äh, aktsepteerida. meie muidugi jäime oma seisukohtadele kindlaks. teine küsimus, mis puudutab lisasid ja mis on veel lahendamata, on seotud kõigi nende Äh, on seotud Horvaatia ühinemisega ja me muidugi saame aru, et praegu tuleb veel järgmisel äh, kolmepoolsel kohtumisel palju ära teha ja ja rääkides siis rakendusaktidest, siis tõesti, nõukogu ütles, et nemad saavad nõustuda rakendusaktidega. tänan. härra Ötü, kas te tahate midagi lisada? Äh. jah suur tänu küsimuste eest. kõigepealt äh, küsimus, mille esitas kolleeg äh, Ayala Sender erinevate koridoride omavahel ühendamine. meie raportööridena otse loomulikult üritame parlamendi seisukohta esindada ja samal ajal üritame me ka, nagu juba öeldud, saavutada kahte eesmärki. esiteks, et meil ei oleks topeltstruktuure ja teiseks tuleb tagada toimimine. ning Euroopa Komisjoni tuleb üles kutsuda veel enne uut läbirääkimiste vooru äh, mõtlema, kuidas mõlemat eesmärki ka tõesti saavutada mis puudutab härra Kroši küsimust, et äh, kuidas tagate Euroopa rahandamise ühistu ja juhendite kohaldatavus omavahel, siin on äh, äh, täiesti selge, et me otse loomulikult koos sekretäriaadiga vägagi pöörame tähelepanu selle peale, et me kasutaksime täpselt samasuguseid definitsioone ja ka kolmepoolsetel läbirääkimistel ütlesime me ikka ja jälle, et kui me millestki aru ei saa või kui see pole selge, siis praegusel hetkel me seda ei aruta ja mõlemad raportöörid üritasid siis tulla kokku ja need asjad läbi rääkida ja alles pärast seda läksime me uuesti nõukogu ette, nii et ärge kartke, me ka ise pöörame väga tähelepanu, palju, väga palju tähelepanu sellele, et definitsioonid oleksid paigas. see võib olla nelja või kuue raportööri puhul tundub äh, raske, aga me üritame seda teha ja meile nõu andvad inimesed on ju kõikidel läbirääkimistel kohal ja härra Birkeri küsimus äh, põhivõrkude vastuvõtmise kohta tundub, et äh, nõukogu praegusel hetkel selle kahe tasandi lähenemisega on nõus ja mis puudutab koridoride kontrollimehhanisme, seda ma üritasin ka mainida. ma ütlesin, et me ei ole praegu veel läbirääkimistega lõpule jõudnud. nõukogu on natukene meile vastu tulnud ja on näidanud üles valmidus äh, neid koridore või platvorme või ükskõik, kuidas me neid nimetame, väga tähtis on see, et need koridorid toimiksid. ja praegusel hetkel me ei ole läbirääkimisi selle küsimuse üle lõpetanud ja me ootame praegu nõukogult äh, uusi ettepanekuid äh, selles küsimuses ja see läheb selles suunas, mida kolleeg Komutsakos ka just äsja ütles äh, rakendusaktide kohta on tõesti nii, et äh, parlament on põhimõtteliselt ettevaatlik äh, komisjonile pädevuste üleandmisega, aga meie arvates on praegu tegemist õige ja tähtsa sammuga, on väga tähtis, et komisjon teaks, äh, kuidas edasi minna. ja mis puudutab koridore, ärge muretsege, me pöörame tähelepanu definitsioonidele ja kohe lõpetan, ka järgmises voorus mõtleme selle peale, aitäh! Michael, did you want to kolleegid, ma muutun väga rahutuks, sellepärast et nõukogu ei ole mitte kunagi, mitte kunagi avalikke arutelusid pidanud selle üle, mida nad ise teevad ja mida rohkem me siin arutame, seda rohkem tuleb välja, mida meie teeme, kuidas me plaanime oma tööd ja ma olen mures selle pärast. Mihhail, jah, äh, see kõik kõlab väga hästi, kõik toimib väga hästi ja need põhilised punktid, need ei ole ju üldse päevakorda pandud, me ei ole nende osas veel kokkuleppele jõudnud ja kui nüüd mõelda, et äh, nõukogu tuleb niimoodi vastu ja mingil hetkel siis hakkab äkki sõrgu vastu ajama, nii et ma arvan, et põhimõtteliselt põhimõtteliselt selliseid arutelusid tuleb pidada kinnistel koosolekutel, sest me ei tea absoluutselt, kuidas nõukogus neid asju arutatakse, kes on mille vastu ja milliste argumentidega. jah, meil on koridoridega probleeme, selle üle tuleb hääletada ja komisjon tahtis meile ka öelda, kus on erinevused, aga seda nimekirja pole me siiamaani saanud ja otse loomulikult tuleb need kaks asja omavahel kooskõlla viia. teiseks, raha ka siin äh, tuleb meil siiski etteheiteid teha. me ei tea, kui palju raha teame, aga meil on mingi nimekiri. nõukogul on otse loomulikult teistsugused äh, Äh, probleemid, nii et need rasked küsimused veel alles tulevad, nii et kui teile tundub, et asjad nõukoguga on väga toredad, siis olge ettevaatlikud. jah, väikestes asjades jõuame kokkuleppele, kõik muu on aga edasi lükatud ja seal hakatakse alles võitlema. nii et äh, seda arutelu ei tohiks kohe kindlasti siin avalikkuse ees pidada, kus kõigil on võimalik seda kuulda. ma olen väga õnnetu selle üle, kuidas asjad on läinud Georgios ja teised, me ei taha siin kõiki kaarte välja käia, saadame siis kirja juba nõukogule. Georgios, jah, härra esimees, ma olen täiesti teadlik sellest, millest te siin rääkisite ja oma sissejuhatuses ka rääkisin sellest. ma rääkisin, et viimasel koosolekul oli positiivne õhkkond, see ei tähenda, see ei tähenda sugugi, et nõukogu tõesti on valmis aktsepteerima kõike seda, mida parlament soovib, ma rääkisin lihtsalt ühest koosolekust ja sel, seal valitsevast õhustikust. kõige olulisem küsimus on ikka veel lahtine, aga meie peame oma mandaadile kindlaks jääma. olukord on selline, nagu ma kirjeldasin ja kui ma ütleksin midagi muud, siis see oleks vale. No, I'm gonna, I'm gonna move it on. hea küll, nüüd tuleb lihtsalt edasi minna, sest äh, nii kui ma teile sõna võta, annan, siis äh, läheb laadaks lahti. tahaksin lihtsalt meenutada parlamendiliikmetele, et meil on ametliku aruteluga praegu tegemist ja mingeid punkte siin uuesti avama ei hakata. ma olen tõesti mures ja ma tunnistan seda, siin lihtsalt raportöörid annavad meile aru läbirääkimiste seisust mitte sel, me, mitte et me arutaksime, miks nii ja mitte naa. seega kodukorra järgi punkt number seitsekümmend tegelikult äh, peame me arutama neid küsimusi ja need arutelud peavad olema avalikud, midagi pole parata nüüd Rikee, Majala Sender esitasid küll küsimusi, aga me ei saa uuesti arutelu algatada. suur aitäh, esimees, tõesti, eelmisel nädalal toimus eh, Euroopa ühendamise rahastu eh, kohtumine ja tõesti tahaksin teile lihtsalt aru anda põhiküsimustest, millest lahkarvamused tekkisid, muidugi arvandmed, need puudutasid rahastamist ja jällegi neid vaadeldi mitmeaastase finantsraamistiku plaanes, plaanis järgmiseks paindlikkusinstrumenti, kuidas kasutada finantsinstrumente. jällegi äh, nõukogu poolel olid teatud kahtlused ja siis äh, kas valida delegeeritud või rakendusaktid, parlament loomulikult kaitseb delegeeritud õigusakte, nõukogu ja komisjon pooldavad pigem rakendusakte, eh, lisade küsimusest räägiti samuti jällegi, meil on mingisugused kindlad reeglid, aga käibemaks, maa hind, eh, rahastamine üldiselt eh, ja laiemad äh, võrgustikud nendes küsimustes, on mingeid probleeme, need otseselt meid ei puuduta. energiavõrgustiku puhul äh, on meil oma äh, lisa, ma ei tea, energiasuunised tegelikult ei ole komisjoni eesmärk, aga ma arvan, et nende seisukohad siiski eh, mõjutavad meie kõnelusi selle Euroopa ühendamise fondi kohta. ma muidu üldiselt võib öelda, et kõik töötasid siiski koostöövaimus proua Jala Sender, eh, suur tänu, härra esimees. Äh, ma tahaksin ka siis täiendada paari sõnaga seda, mida ütles äh, Dominique Riquet see küsimuses ähm, saavutasime me teatavat edu Iiri eesistujaga. me tahtsime täpselt teada, millised on nende positsioonid mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. Äh, nemad äh, aga väga varmad ei olnud sellele vastama, nad ütlesid, et äh, mitte kõike ei saa meile peale suruda siseasjade nõukogu. Euroopa ühendamise rahastu osas on tegelikult meil aga ka õigus kaasa rääkida selle vahendi, vahendite jagamisel ja samuti nii, nagu ütles härra Grosch ühes eelmises punktis, et tuleb suuniste ja meetmete vahel äh, saavutada siiski sünergia, see on keeruline küsimus, meil on vaja lisaküsimust, äh, lisakohtumist selleks, et nõukoguga äh, ühtlustada siis oma seisukohti. kas on küsimusi Euroopa ühendamise rahastu kohta? tundub, et ei. härra Ferber siiski. tahtsin lihtsalt küsida, et nüüd parlamendivaheliselt on meil see juhtivkomisjon, mida juhib äh, president ja siis need äh, väikesed töörühmad nagu Euroopa ühendamise rahastu, et kuidas äh, see kooskõlastamine toimub, et ühed ütlevad, et me tahame rohkem raha ja siis juhtivgrupp ütleb, et ei ole võimalik, et kuidas see parlamendi sisemiselt on korraldatud? mina ise olen selle komisjoni liige ja teie kirjeldus, härra Ferber, on äh, täiesti akuraatne. Äh, üks kohtumine leiab aset äh, minu meelest veel pärast lihavõtteid, sinna ma kahjuks minna ei saa, aga ma paluksin, et Dominik siis minu asemel sinna läheks. sellega lööme seitse kärbest ühe hoobiga nii-öelda kuivõrd ta siis saab otseselt kaasa rääkida seal komisjonis meie eksperdina mulle on jäänud selline tunne, et need kohtumised on, aga kuskil need otsused langetatakse kõrgemates äh, stratosfäärides. Äh, äh, see on nüüd siin nii diplomaatiline sõnastus, kui ma oskan välja mõelda. diplomaatia igal juhul mul on raske ja selles küsimuses eriti arvestades minu koduriiki praegu härra president äh, koos härra Kalfini ja Lamassuuriga ja Pöögega äh, teevad äh, selle põhilise töö nii-öelda ära ja mulle jääb mulje, et meie ülejäänud seal oleme nii-öelda vaatlejatena toolidel istumas, aga noh, mis sealt ikka. kas kõik võitlevad seal oma komisjoni eest, no loomulikult, mis ma siis ikka oskan öelda ei kuule, mida ütleb proua Jala Sender äh, saalist. proua Sender. jah ähm,, tahtsin öelda ainult nii palju veel, et ka mina olen selles komisjonis äh, osalenud äh, meie poolt ja minu meelest need kohtumised on väga olulised meie tööks äh,, nii et äh, mul on hea meel, et need äh, toimuvad, äh, Dominic Riquet. Äh, jah, ma teen väga lühidalt, ma olen raportöör ka kaks tuhat neliteist eelarve osas ja tegelen selle asjaga eelarvekomisjonis ja meie koos transpordikomisjoni esimehega võitleme tõesti meie transpordikomisjoni huvide eest selles komisjonis, nii et selles võite olla veendunud suur tänu, suur tänu, kolleegid, sellega on see päevakorrapunkt ka ammendatud nüüd äh, järgneb seminar ähm, lennunduslepingute osas, mille Euroopa Liit on sõlminud. meie kõnelejad on kohal, me alustame viie minuti pärast, et äh, ka saal korda seada, nii et äh, nüüd siis viis minutit tehnilist pausi ja alustame uuesti kell kümme kakskümmend Colleagues, can I ask you to take your... kallid kolleegid, palun võtke uuesti istet. järgmine päevakorrapunkt seminar Euroopa Liidu poolt sõlmitud lennunduslepingute osas äh, ja meie kolm külalist, äh, härra Vandenstein, härra Claude Props ja härra Kahn on tulnud meile siis seda ülevaadet andma ja põhimõtteliselt äh, annavad nemad siis oma ülevaate kõigepealt ja sõna saate seejärel teie. Nende aruanne on, on siin meie ees, eksperdid kohal, nii et annaksingi neile nüüd kohe sõna ja piiraksin ähm, teie kõneaega kümne minutiga, sellepärast et nii saan ma asju hoida kontrolli all. härra Vandensteinen, sõna annaksin kõigepealt siis teile. suur tänu, härra esimees olen täna siis esimene, kes sõna saab ja ütleksin kõigile siis kõigepealt äh, tere pärast, tere hommikust ja suur tänu võimaluse eest pöörduda teie poole. pärast äh, sissejuhatavaid märkusi vaataksin ma äh, üle selle Euroopa lennunduslepingute mudeli ja siis räägiksin täpsemalt Ühendriikide ja Kanadaga sõlmitud lepingutest kõigepealt kaks märkust kolme samba kohta. kõigepealt kõik sambad peegeldavad strateegiat, mille eesmärgiks on tagada rahvusvahelisel lennundusturul õiglane ja vaba konkurents, isegi esimese samba kokkulepped, mille alla lähevad siis praegu kahepoolsed lepingud, mille Euroopa Liit on sõlminud, puudutavad just nimelt turule juurdepääsu Äh, sammas kolm arutelud äh, riikidega, mis on väljaspool Euroopa naabrusriike, tahavad äh, siis suurendada Euroopa ähm, kohalolekut ja see sõltub kahest kriteeriumist, kõigepealt majanduslik sõltuvus ja majanduslikud suhted Euroopa Liiduga laiemalt ja teiseks poliitiline tahe ühtsete regulatiivsete sätete vastuvõtmiseks väiksemad turud, neid on parem reguleerida jätkuvalt äh, liikmesriigi või siseriiklikul tasandil, eriti kui räägitakse ühte või kahte liikmesriiki äh, ületavaid lennukoridore või liine. Äh, Sammas kolm arutelusid on Kanada, Ühendriikide, Austraalia ja Uus-Meremaaga peetud Äh, esi-, loodi siis sellised äh, avatud äh, taevalepingud, OA lepingud ja selle aluseks oli kaks suunda, kõigepealt liberaliseerimine, nimelt kvantitatiivsete kontrollide eemaldamine liinide, marsruutide ja hinnade osas ja regulatiivne konvergents eesmärgiks on ühtsete kvalif-, kvalifikatsioonistandardite sissetoomine ohutuse, turvalisuse, keskkonna, tarbijaõiguste, õiglase kaubanduse, tööõiguste ja õiglaste äritingimuste loomise osas. Äh, Ühendriikides on äh, olnud äh, peamiseks eesmärgiks dereguleerimine ja turgude liberaliseerimine ehk teisisõnu igasuguste reeglite eemaldamine Äh, ja selles kontekstis on äh, mõistlik, et meil on selline kaks eraldiseisvat suunda, aga teisalt, kui äh, me tagame tagada selle, et et see taevas ka tõeliselt toimiks, on liberaliseerimine konverent-, konvergentsi aluseks, õigle, õiglane kohtlemine samadel alustel teenuslepingute sõlmimine, mis puuduta, teenuslepingud katavad väga paljuid tegevusi ja ka menetlusi, näiteks nagu ühiskomisjonide loomine ja see tähendab seda, et need lennunduslepingud loovad ala, kus äh, luuakse regionaalsed lepingud. üheksakümnendatel aastatel läbis Euroopa Liit väga palju reforme oma suhetes kolmandate riikidega ja see, ja tekib küsimus, et kas sellised lennundus äh, kokkulepped on lisasillaks või ei lisaks siseriiklikele kokkulepetele nüüd äh, järk-järgult sissetoomine, sellest räägitakse mm, sammas kolm lepingute osas, ka mõnede samba teise alla minevate lepingute puhul see on mõistlik lahendus ambitsioonikaks eesmärgiks, kuid need äh, järgud äh, siis tuleb faasid realistlikult paika panna. nüüd Euroopa Liidu Ühendriikide leping, siin me võime teha võrdluse enne lepingut ja võrdlus siis sellest, mis on saanud pärast lepingut. mis on muutunud tänu sellele lepingule Ühendriikidega, Ühendriikide puhul on tegemist partneriga, kes on eh, juba eh, üheksakümne teisel aastal Hollandiga sõlmitud eh, avatud taeva lepingust alates jätkusuut-, järjepidevalt sellist poliitikat ajanud, et liikmesriigid, vabandust, et lennuettevõtted saaksid omavahel marsruute jagada ja koostööd teha järgnevatel aastatel eh, enamus liikmesriike läbi, rääkisid läbi samadel tingimustel nagu Holland Ühendriikidega. ainus eh, erand siin Ühendkuningriik, kes tahtis eh, suuremat turule juurdepääsu läbi investeerimisõiguste ja nii edasi see, et neid investeerimisõigusi nad ei saanud, isegi Euroopa Liidu tasandil läbirääkimisi pidades on viinud väga paljud äh, suvipooltes sellele arvamusele, et äh, see lennundusleping Euroopa Liidule mingisugust erilist kasu ei too. aga äh, siiski selles lepingus on uued õigused, näiteks nagu kaubaveoõigused, kus Ühendriikide konkurentidele pärast invest-, enne investeeringute liberaliseerimist mitte midagi uut ei tooda Ühendriigid äh, äh, esindajate koja küll soovis seda, kuid kongressi nad ei suutnud veenda selles, et äh, see liberaliseerimine on vajalik. Ühendriigis registreeritud lennuliinide puhul Ühendriigid leppisid kokku eriõigustes nende lennu, ettevõtete puhul, mis on Euroopa liikmesriikide ettevõtete kätes see tõi äh, õiguskindlust piiriülestesse investeeringutesse ja Euroopa Liidu suurtesse, suurte võrgude välja, võrkude väljaarendamisesse. Ühendriigid to-, äh, olid nõus ka sellega, et luuakse ühtne komisjon, mida varem ei ole olnud äh, lennuliikluses kui oluline see Euroopa Liidu Ühendriikide ühiskomisjon olema saab, seda me peame veel ootama ja vaatama. selle eesmärgiks on äh, optimeerida poliitikate kujundamist ja äh, regulatiivse tõhususe suurendamist. tegemist on äh, maailma suurima õhutranspordituruga selle reguleerimine kahepoolsete lepingutega oleks tagurlik poliitika minu dokument äh, laskub ka suurematesse detailidesse, aga äh, sellest ma praegu ei räägiks ja räägiksin pigem äh, lennunduslepingust Kanadaga, mis mõneti erineb sellest, mis on sõlmitud Ühendriikidega. Kanada puhul oli olukord enne lepingu sõlmimist väga erinev, kolmandikul liikmesriikidel ei olnud Kanadaga mitte mingisugust lepingut, kaheksateistkümnel liikmesriigil olid, kui nad olid väga erinevad, mis puudutab äh, Äh, õigusi, siis äh, mõnede äh, lepingute puhul oli õigusi väga palju, teised aga palju mõõdukamad ja olid piiratud see, kuhu saab lennata ja mida, millist teenust pakkuda. Kanada poliitika on aga järjest liberaliseeritum, nende hiljutine Sinise taeva, Blue Sky poliitika on väga liberaalne võrreldes eelmise väga piiratud poliitikaga Äh, Kanadal on seni olnud väga äh, jäigad poliitikad õiguste andmisel ähm, äh, marsruutideks Põhja-Ameerika teistesse punktidesse. ja selles osas oli see lepingu sõlmimine väga oluline samm. see sõlmiti aastal kaks tuhat viis ja see tähendas ähm, liiklusõiguste muutumist selles piirkonnas oluliselt ainult kahe viimase kategooria puhul ei olnud mitte mingisuguseid muudatusi. otseteenused, äh, mida on varem väga jäigalt piiratud, on nüüd täiesti liberaliseeritud. aga nagu ma oma dokumendis ka välja toon, Euroopa Liidu Kanada leping ei lähe nii kaugele kui Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud äh, leping äh, lendusõiguste puhu osas ja ka siin on sees järk, järguline eh, lepingu rakendumine. Kanada võib seada piiranguid eh, Euroopa Liidu poolsetele liberaliseerimistele ja tegelikult eh, läheb see kaugemale nendest õigustest, mis nad on juba sõlminud näiteks Hollandi ja Ühendriikidega ja Kanadal on tegelikult rohkem äh, õiguseid kui Euroopa Liidul selle lepingu alasel. ja lisaks sellele ei vasta need lepingud praegu äh, ei Ühendriikide ega Kanada puhul äh, tegelikule majanduslikule orukonnale ja ei ole motiveeritud kumbki osapool äh, motiva- äh,, äh, kaugemale minema, järgmistesse järkudesse üle minema lennundusalased läbirääkimised peavad olema osa laiemast äh, vabamajandusdialoogist Põhja-Ameerika ja Ühendriikidega ja see peab keskenduma sellele, et lennuliiklus on väga oluline avalik hüvi, hüve ja sellest sõltuvad väga paljud teised transpordiliigid ja eriti oluline on näiteks investeeringute puhul see, et eesmärgiks seada see, kuidas klassikalised transpordierandid ja see soov jõuda nii-öelda Ähm, siseriikliku erikohtlemise lepinguteni, äh, et seda piirataks. ma teeksin nüüd ühe lõppmärkuse veel, enne kui äh, sõna saadakse küsimusteks. Äh, läbirääkimised Ühendriikide ja Kanadaga on küll läbi räägitud ühe piirkonnaga, kuid tulemused on erinevad Euroopa Liit Äh, on küll poliitilises mõttes hoidnud ühtset joont, kuid äh, struktuursed ja tegelikud erinevused on kahe lepingu puhul üsna suured. Euroopa Liit on oma mandaati, peaks olema paindlikum oma mandaadis äh, või kui Euroopa Liidu või peab tekkima, võib te, esitada ka küsimus, et kas mandaat nende lennunduslepingute puhul peaks olema iga partneriga erinev Eh, kohandades seda siis vastavatele kohalikele oludele, aga nüüd sõna siis kolleegidele ja vastan peale seda küsimustele. suur tänu äh,, härra Vandenstein, jah, kõik saavad, kõik teie kolleegid saavad kõigepealt sõna ja siis läheme üle mm, kolleegide juurde, suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast, äh, Claude Props äh,, Claude, sinu kord. suur aitäh, härra esimees suur tänu Euroopa Parlamendile, et te kutsusite meid siia oma tööd tutvustama. E, minu ülesanne oli hinnata, nii nagu parlament soovis, milline on Euroopa Liidu sõlmitud lepingute lisaväärtus ja selleks, et seda teha, uurisin, milliseid kriteeriume võiks kasutada ja tuli välja, et tegelikult oma esimeses teatises kahe tuhande teisel aastal, kui äh, kohus otsuse vastu võttis, äh, sätestas komisjon oma eesmärgid, äh, ma ei pea vist tõlkima siin neid slaide, ja kuna need eesmärgid pole muutunud, siis ma arvasin, et võib-olla see on hea alus vaatlemaks, kas tõesti sõlmitud lepingud vastavad eesmärkidele ja ka, kas mingit lisaväärtust ka nendel lepingutel on. nüüd esimene eesmärk. see on nagu juriidilise iseloomuga, nimelt äh, pidi äh, vaatlema siis, kas sõlmitud lepingud äh, ja kas need kahepoolsed lepingud, mis liikmesriigid on sõlminud, kas need vastavad Euroopa Liidu õigusele? muidugi, jah, viiskümmend viis lepingut, kolm horisontaalset lepingut äh, kolmandate riikidega äh, ja tõesti, äh, partnerle, partneritega sõlmitud lepingud tõesti eh, peavad vastama Euroopa Liidu õigusele ja meil on olemas täiesti eh, selleks ka vastav vahend, mis on tõhus ja ka kahepoolsetes suhetes kui tõesti soovitakse läbirääkimisi pidada mõne partneriga, kes ei soovi tegelikult läbirääkimisi, siis, siis, siis lihtsalt ei äh,, ei saa ka seda ühenduse, ühenduse klauslit kasutada, sundimaks neid läbirääkimisi pidada. muidugi võib äh, survet avaldada või mõnes muudes, mõnedes muudes valdkondades, aga see ei toimi alati. seega üldiselt äh, kahepoolsed lepingud on äh, mõne, mõnede riikide puhul tõesti eelistatud ja äh, ja siis arvestata, vaadatakse, et kui kahepoolse lepinguga saab äh, mingisugune äh, lennufirma või, või mingi liikmesriik juba eeliseid, siis ta peaks nagu ka oma kontori selles riigis asutama. kokkuvõttes võib aga öelda, et horisontaalsed lepingud äh, tõesti võimaldavad liikmesriikide lepinguid ähm, ühtlustada, aga ilmselt nad ei võimalda ühisturu täielikku potentsiaali mõnel puhul ära kasutada täielikult. nüüd teiseks, eh, nii nagu komisjon soovis, eh, oli vaja eh, rahvusvahelise süsteemi poliitilist reformi, et lennusektori arengut soodustada ning soodustada kapitali ringlemist õhutranspordi valdkonnas. Äh, tahaksin rääkida siin kahest küsimusest. kõigepealt, äh, kas need lepingud on stimuleerinud äh, õhutranspordi arengut ja ma alustaksingi sellest. võib öelda, et, et väga raske on nüüd Äh, lei-, leida mingeid elemente, mis, äh, mis näitaksid, et tõesti, kas äh, nendel riikidel, kes Euroopa Liiduga on sõlminud lepingud, et kas ne-, nendes riikides on lennundus siis kiiremini edasi arenenud. ma vaatasin ka statistikat, ainus avalik statistika, mis, millel on ligipääs, on Eurostati statistika ja äh, parlamendi sekretäri dokumendis on ka äh, selline võrdlus toodud, parlamendi ülevaade, mis, mis on välja jagatud, tõesti on võrreldud sarnaseid turgusid, vaadeldud, kas ühenduse partnerite puhul on näha mingit arengu kiirenemist ja täna võib öelda, et need sõlmitud lepingud on tõesti Äh, soodustanud äh, lennunduse arengut, muidugi üks juhtum on eriline, see on Maroko. Äh, tegelikult isegi pärast ühendusega sõlmitud lepingut on siiski Maroko lennundus jäänud siiski siselennunduseks ja ei ole õnnestunud lennundusturgu täielikult liberaliseerida üldiselt on väga raske öelda, mis on toimunud tänu just nendele mm, lepingutele. kui tariifidest rääkida, siis komisjon avaldas ühe teatise hiljuti. üks uuringufirma on tõesti äh, sedastanud, et tariifid, äh, hinnad on muutunud, aga, aga ikkagi on väga äh, raske järeldusi teha, üldiseid järeldusi teha ja kui on järeldusi vaja teha, siis tuleb ikkagi võrrelda ka ne-, eh, meie olukorda nende riikidega, kellel ei ole ühendusega lepinguid sõlmitud. Mm, siin on räägitud USA-st ja Kanadast, aga needsamad põhimõtted puudutavad ka teisi, eh, teisi eh, riike. tekib küsimus, kas need lepingud annavad mingeid uusi võimalusi ja õigusi, kas neid õigusi kasutatakse ära ja jällegi Eurostati andmed ei näita seda. teenuste arvu kasv Euroopa Liidu lennujaamades, teistes eh, sihtpunktides, et need ei ole nagu edasi arenenud, ei ole selge päris, et need lepingud on lennundusteenuseid edasi arendanud või stimuleerinud neid muidugi tuleks ka kapitali liikumist soodustada, ma nõustun eelkõnelejaga, et USA-ga on teatud areng toimunud, aga mitte Kanadaga. Kanadal on omad klauslid, mis näevad ette vastastikuseid investeeringuid õhufirmadesse, kuid teatud reservatsiooniga Kanada parlamendi poolt ja need ei toimi. Gruusia, Maroko, Moldaavia, nende puhul ei ole jällegi mingeid äh, vastastikuse investeerimise sätteid lepingutes, lihtsalt öeldakse, et kui äh, tekib võimalus või, või on vajadus, siis iga juhtumit arutatakse eraldi ainus erijuhtum, kui tõesti on näha, et kapitali liikumisele on teatud avanemine toimunud, see, see puudutab eh, Balkanitega seotud Euroopa ühise lennuala lepingut, see jääb jällegi esimese samba alla ja leping sarnaneb eh, Šveitsiga sõlmitud lepingule eh, ja see puudutab pigem juba Islandit ja Norrat ja teist sammast tegemist on siis tõesti eh, riikidega, kes Euroopa majandusalasse kuuluvad ja kes on kaalunud ka Euroopa Liiduga ühinemist ja neil on siis eh, koostöö Euroopa Liidule eh, vastavate ametitega ja Euroopa Komisjoniga ka. seega investeeringutest kõneldes tundub, et mingisugust lisaväärtust ei ole tekkinud ja nüüd kolmas eesmärk, konkurents tõesti, kõik need äh, Euroopa Liidu sõlmitud lepingud annavad teatud täiendavaid õigusi, võimalusi, sätteid, mis reguleerivad teenuseid ja tariife, mis peaksid nagu konkurentsi stimuleerima. kuid probleem on selles, et neid, need sõlmiti äh, liberaalsete äh, partneritega, kes niikuinii juba on sarnaseid õigusi kasutanud ja nüüd, kui konkurentsi vaadelda, siis oleks ikkagi äh, vaja võib-olla ka läbi rääkida nende riikidega, kes ei ole nii liberaalsed ja kelle, kelle puhul peaks Euroopa Liit taotlema mingeid täiendavaid õigusi. nüüd konkurentsisätete puhul peab ütlema, et äh, välja arvatud siis Balkani riikidega sõlmitud leping tegemist on siis riikidega, mis soovi, mis soovivad ühene, ühineda Euroopa Liiduga ja ja nii, ja niikuinii on komisjonil nende suhtes rohkem pädevust, aga teiste riikidega on ikkagi väga vähe selliseid sätteid, mis konkurentsi peaksid nagu stimuleerima, me võime ju öelda, et me soovime konkurentsi stimuleerida, kuid ei ole ühtegi meedet, mis tõesti selgelt silma hakkaks ja, ja mis näitaks, et, et et, et need, et see meede on kaasa aidanud konkurentsile. muidugi mm, okay Äh, õhutranspordi puhul on vaja ikkagi konkurentsiõigusest äh, lähtuda ja järgmiseks äh, õiguslik ühtlustamine. lennuõigust ja õigusakte mm, on siis proovitud muuta või Euroopa Liit on pu-, püüdnud partnereid mõjutada, et, et nad muudaksid oma eh, õigussätteid, eh, mis vastaksid rohkem siis Euroopa Liidu sätetele, samas on kahepoolsetes lepingutes kasutatud täiesti standardseid sätteid ja need tegelikult ei anna suurt midagi, need on aastaid kasutatud kui me nüüd õiguse ühtlustamisest räägime, siis juba kümneid aastaid on Euroopa Liidu ja Kanada ja Ameerika ja Brasiilia vahel käinud kõnelused konvergentsi üle ja õigustiku ühtlustamise üle, kuid eh, praegustes lepingutes eh, mingeid tulemusi ei paista. ja eh, naaberriikidega sõlmitud lepingutes on ülemineku sätted, sätted, mis tõesti võimaldavad ette näha ühtlustamist, aga jällegi kõik need sätted on selle viienda eh, vabadusega seotud ja kabotaažiga ning eh, see on nagu kõige olulisem punkt, kus püütakse sätteid Euroopa Liidu õigustikuga ühe, ühtlustada. Eh, protsessid tegelikult on väga keerulised täiendavate õiguste saamiseks on, peab ikkagi komisjon mingil hetkel mõtlema sellele, kuidas kooskõlastada erinevaid õigusakte ja see on väga äh, pikk ja raskepärane protsess, äh, aga kuna kaubavahetus äh, tegelikult siiski kujutab endast suurt rahalist väärtust, siis võib-olla ei ole vaja hakata aega raiskama nende õigusaktide peale. tõeline konvergents on ilmselt saavutatav Balkani riikide puhul jälle aga need on juba need, need riigid, mis Eurokontrolli ja teiste amet, Euroopa Liidu lennundusametitega koostööd teevad ja loomulikult äh, see protsess jätkub. ja viimane probleem, äh, äh, soovitakse küll, et teised riigid ühtlustaksid oma õigustikku Euroopa Liidu õigustikule vastavalt, aga kuidas seda teha? keegi ei tea, mida küsida. ma juba ütlesin, et paljude riikidega on kõneldud sellest, näiteks äh, turvalisuse reeglid. Äh, äh, arvatakse, et teised riigid peavad alluma komisjoni ja osa nõudmistel. ükski kolmas riik ei arva, et EASA peaks nende, nende lennukeid sertifitseerima või siis komisjoni otsuseid aktsepteerima kuigi komisjon äh, reguleerib liikmesriikide äh, lennunduse olukorda. nüüd seetõttu see eesmärk äh, nendest eri, võtta vastu erinevad õigusaktid, need, millest on terve nimekiri koostatud, see ei ole siiski päris selge, ei ole selge, kas see on vajalik aeg ja lõpuks tahaksin kiirelt öelda, et on, on selge, et horisontaalsetel lepingutel on kindel lisaväärtus olnud. nimelt äh, äh, kui me räägime äh, liberaalsest kapitali liikumisest erinevate riikide vahel, siis tõesti ei ole vaja seada mingeid erinõudmisi, näiteks asutamise nõuet liikmesriikidele ja mõnel puhul on näha, et üleminekumehhanismid on liiga keerulised, mõnikord äh, nad isegi pärsivad konvergentsi teatud valdkondades, on selliseid liikmesriike, kes äh, kes on soovinud või on selliseid riike, kes on liikmesriikidega eh, läbirääkimisi pidanud, kuid nende lepingud ei ole sugugi veel jõustunud ja, ja lihtsalt oodatakse, et kui, eh, kui Euroopa Liidu õigus ühtlustub ja siis eh, sõlmitakse need lepingud. no olemasolevate kahepoolsete lepingute puhul võib öelda, et kui tõesti soovitakse mingit edasiminekut, siis tuleks juba ka nende riikidega läbirääkimisi pidada, kes on vähem liberaalsed, aga peab ka arvestama sellega, et neil on turuligi, turul ligipääsu piirangud ja, ja seetõttu tuleb arvestada, kuidas Euroopa Liidu erinevate transpordi või lennutranspordifirmade vahel siis neid õigusi jagada, kui, kui soovitakse kolmandate riikidega läbi rääkida nendel riikidel ilmselt ei ole eriti suurt valmidust Euroopa Liiduga läbi rääkida, seetõttu tuleb äh, Äh, mõelda, millised on Euroopa Liidu äh, eesmärgid ja kui kahepoolsed lepingud ei kõlba, siis võib-olla peaks mingeid muid võimalusi leida, võib-olla õhutransport äh, kaasata mingisugustesse muudesse lepingutesse, näiteks WTO läbirääkimistesse, mitme sektori läbirääkimistesse, et tõesti saaks ka teiste riikidega mingeid lepinguid sõlmida. tänan! Thank you very much, can you suur tänu. järgmisena saab sõna härra äh, äh, Adausein Kaan, kes on Euroopa äh, lennuliinide assotsiatsiooni president, nii et härra Kaan, sõna on nüüd teil. suur tänu, härra esimees, äh, austatud äh, transpordikomisjoni liikmed, äh, mul on väga hea meel jagada teiega täna Euroopa Lennuliinide Assotsiatsiooni mõtteid Euroopa transpordipoliitika osas. me nimetasime oma ettekande Euroopa kaardile tagasitoomiseks, kõigepealt on minu meelest peamine eesmärk sellel poliitikal Euroopa Äh, lennunduse konkurentsivõime taastamine, miks see on kõik nii oluline? Euroopa lennutransport äh, toodab äh, majandusele aastas miljard eurot aast- äh,, vabandust, päevas, päevas miljard eurot. see annab viiele miljonile inimesele töökoha Euroopas ja kui me võtame arvesse ka öö, ähm, reisifirmad ja nii edasi, siis me näeme, et me räägime umbes kaheksast-üheksast miljonist töökohast. Euroopa lennuliinid äh, pakuvad teenuseid aastas kaheksasajale miljonile äh, tarbijale, seda nii Euroopas kui ka üle maailma, nii et äh, tõesti, tegemist on väga olulise majandusharuga. Ehm, meie oleme jätkuvalt äh, arvamusel, et äh, suured Euroopa keskuslennujaamade süsteemi kasutamine on jätkuvalt kõige tõhusam viis, kuidas nii reisijaid kui ka kaupa vedada Euroopas. Äh, te näete, et kord ja, kordaja efekt tähendab seda, et tõesti kõige mõistlikum on läbi suurte lennukeskuste korraldada Äh, lennuliiklust. kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti Euroopa reisijatest kasutab lennu, lennuteenuseid selleks, et jõuda oma sihtpunkti ning Euroopa lennuliinid äh, toodavad Euroopas neli korda rohkem töökohti kui mitte Euroopa lennuliinid, kes ei lenda suurtesse keskustesse, nii et äh, see on väga oluline argument äh, Äh, majandusmõttes. nüüd natukene ülevaadet selle kohta, kuidas äh, vaatab ülejäänud maailm Euroopa lennundusele, see puudutab infrastruktuuri, nagu ma ütlesin, selleks, et olla konkurentsivõimeline maailma tasandil, on meil vaja suuri kesklennujaamu, äh, see on nii ka mujal maailmas, eriti Lähis-Idas ja kaug-, Kagu-Idas Kagu-Aasias, vabandust, ähm, aga me näeme, et investeeringud Euroopas on palju väiksemad kui mujal maailma piirkondades, see on meie jaoks probleema, probleemiks, sellepärast et muidu me ei suuda konkurentsieelist luua Euroopa jaoks. nüüd natukene detailsemalt, mi-, mida teha selleks, et äh, meie äh, Äh, ülevaatlik transpordipoliitika äh, käivituks, kõigepealt tuleb asjad siin korda seada, ei ole mitte mingisugust mõtet äh, läbi rääkida liberaalsetes lennunduslepingutes, ilma kui ei ole tehtud ära tehtud Euroopas kohapeal töö Euroopa lennundu, lennundustransport on jätkuvalt äh, maailmas üks kõige rohkem maksustatud ja koormatud äh, äh, trans-, lennundussektor maailmas ja see ei aita kaasa meie konkurentsivõimele. Eh, nüüd eh, määrused ja regulatsioon Euroopas, meil on teatavad suunised eh, tärkavatele ettevõtetele, aga neid alati ei rakendata ja see teeb, see annab tulemuseks selle, et võimalused ei ole ka Euroopa sees kõigile võrdsed. nüüd infrastruktuur, ma rääkisin sellest maapealsest infrastruktuurist, kuid ühtne Euroopa taevas ja infrastruktuuri ütlustamine ka õhus on üks argument, millele tuleb rõhuda. ja ülemaailmsete küsimustega tuleb tegeleda ülemaailmsel tasandil ja Euroopa peab eh, lennunduse kaasama ka heitkogustega kauplemise süsteemi ja seda tunnustatakse nüüd lõpuks ometi ka ICAO tasandil rahvusvaheliselt nüüd see, mida me peaksime tegema siis äh, mandriülesel tasandil, me peame kõigepealt äh, oma poliitika konkreetsetele äh, ärilistele eelistele üles ehitama öeldi siin, et eh, need lep-, osade lepingute tulemused ei ole olnud nii suured, kui me lootsime ja mõned ei ole üldse saavutanud midagi positiivset eurooplaste jaoks ja me peame olema siis väga kriitilised oma hinnangu andmisel nendele lepingutele. loomulikult tuleb tõsta Euroopa konkurentsivõimet, nagu ma ütlesin juba äh, aga me peame mõistma ka seda, et äh, me ei saa suruda äh, peale lennunduslepinguid täpselt ühesuguseid kõikide piirkondadega. me peame olema realistlikud äh, ja loovad oma lähenemises. meie ambitsiooniks peaks olema kohaneda iga potentsiaalse kolmanda turu äh, Äh, tingimustega, me ei saa su-, öö, äh, leppida sellega, et meil on ühesugused lepingud praeguses majanduslikus tingimuses kõikide piirkondadega. nüüd meil on kolm peamist kriteeriumi, millele me rõhuksime kõigepealt tuleb luua ja tuleb tagada võrdsed võimalused äh, rahvusvahelisel tasandil, nagu ma ütlesin, erapooletu äh, ja enesekriitiline analüüs varasema olukorra kohta, üks eelkõneleja sellest juba natukene rääkis, tuleb keskenduda regulatiivsele lähenemisele ja harmoneerimisele, see on eriti oluline konver-, konkurentsi küsimustes, aga äh, minu meelest on see oluline ka keskkonna ja tarbija, reisijate õiguste osas ja ka võib-olla ohutuse küsimustes, Mm, mis äh, ka siia puutuvad. me peame olema loovad, nagu ma ütlesin, ei ole sellist äh, lepingumudelit, mis sobib, sobib kõigile. me peame mõtlema uutele võimalustele, uutele vormidele, nende piirkondadega, kus võib-olla koheselt ei tõusetugi Euroopale mingisugust otsest tulu. seda muidugi tuleks kõike teha nii kahepoolse, regionaalsel kui ka rahvusvahelisel lennundu-, äh, tsiviillennundusorganisatsiooni tasandil. ja lõpetuseks me peame äh, täpselt äh, paika panema omandisuhted ja kontrolliüksused ja nende liberaliseerimise, kui te vaatate Ühendriikide ja Euroopa äh, vaba taeva lepingut, siis me näeme, et Euroopa luba äh, nelikümmend protsenti välisinvesteeringuid, ameeriklased ainult kahtekümmet protsenti. Need asjad tuleb selgeks rääkida, sellepärast et need võivad üsna pea kujuneda väga tähtsaks teine asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, on õiglane konkurents. see slaid on siin suhteliselt detailne selleks, et äh, anda teile ülevaadet, et selle kohta, kuidas meie arvame, et võiks lahendada õiglase konkurentsi küsimused kõigepealt meil peab olema ülevaade konkurentsi olukorrast, kõigepealt sõltumatu äh, riigiabi kontroll, läbipaistvus äh, aruandluses, äh, aga ka erinevate teenustepakkujate omandisuhete ja kontrolli osas, siis ei ole, me oleme suhteliselt hästi Euroopas selle asja saanud paika ja ma ei saa aru, miks seda ei võiks ka eksportida teineteise lepingutesse ja loomulikult eh, mittediskrimineerimise sätted kõikides lepingutes, need olid need öö, eh, mõned eh, minupoolsed seisukohad, ootan huviga küsimuste-vastuste vooru ja härra Marinescuga, teie raportööriga ka samuti tõhusat koostööd, nii et suur tänu praegu. suur tänu teile, härra Kaan kallid kolleegid, andke siis nüüd aimu, kes sõna soovib. alustame siis Rahvaparteist härra Kuune ja siis edasi uh,. suur tänu kolmele eksperdile, härra Fondensteinile, härra Propstile, härra Kaanile ettekanne oli huvitav, see tõi ka väga selgelt välja, kui kompleksne see küsimus on. meie fraktsiooni jaoks oli tähtis see, et meil on kokku neli raskuskeset, kõigepealt äh, siin äh, kaubandusläbirääkimised riikidega nagu USA ja Kanada, samamoodi äh, lennu- ja õhuruumi kontroll, ühtse Euroopa taevaprojekt aga see, kus me oleme nüüd tööd teinud, aga kus me ei ole edasi jõudnud, on need toimivad õhuruumiplokid, siis me oleme siin rääkinud ka vedelikest ja muudest küsimustest, eriti mandritevaheliste lendude puhul härra Kaan ütles väga õigesti, et meil on vaja kõigepealt oma koduõuel kord majja saada ja see on väga tähtis ja mis puudutab meie liikmesriike, siis me oleme praegu sealt veel, selle eesmärgi täitmisest veel väga kaugel. tegemist on suure kasvupotentsiaaliga sektoriga, te rääkisite ühemiljardilisest käibest iga päev, tuhandetest töökohtadest. Need on võimalused, mida me ei tohi Euroopas lasta käest eriti just praeguses äh, majanduslikus olukorras. kaubavahetus, reisijate vedu, suurte kauplemisplatvormide vahel Põhja-Ameerikas, Kanadas, äh, Dubais, äh, Lähis-Idas ja me peame siin sammu pidama. nüüd küsimus, mis puudutab kauplemist praegusel hetkel on meil vabakaubandustsoonid äh, USA ja Euroopa Liidu äh, vahel või me räägime sellest, kuidas neid luua, kuidas äh, see mõjutab olukorda, heitmetega kauplemise süsteem, see on ikka veel tuli küsimuseks. kas me oleme kuhugi jõudnud selles osas, kas meil on mingit võimalust üleüldse? aga siis, kui mõtleme selle peale, et CO kahe väärtpaberite äh, hinnad on langenud nii palju, kas meil on üldse võimalik äh, majanduslikke eesmärke täita, eriti kui me mõtleme konkurentsivõime languse peale. ja kuidas suhtub WTO läbirääkimistesse, mida me kahepoolselt äh, peame? Need oleksid minu küsimused taristust me rääkisime just täna, rääkisime siin Euroopa ühendamise rahastust ja ka äh, Euroopa-ülestest äh, telgedest ning äh, suurtest ühendlennujaamadest, ka seda me ei tohiks unustada. investeeringud taristusse, ükskõik, olgu see raudtee, jõed, mered, õhk, igal juhul piirkondlikku taristut parandatakse e, selleks, et majanduskasvu hoogustada. see oli see, mille mina aru sain, nii et meil on tõesti üheskoos veel väga palju vaja ära teha. suur tänu, härra esimees! härra Elka Trui, palun! Eh, suur tänu, härra esimees, suur tänu kolmele eksperdile väga huvitavate eh, ettekannete eest Need ei olnud küll väga positiivsed, sest lõppjärelduseks oli see, et tekitatud ootusi ei ole võimalik täita. ma ei ole tegelikult ka kunagi uskunud nendesse miljardi eurostesse kasumitesse, mida meile lubati komisjoni mõjuhinnangutes aga ma küsin nüüd, et kas üldiselt ka majandus- ja rahanduskriis, kus me nüüd juba oleme, ei ole teinud praegusel hetkel ka raskemaks järelduste tegemist. nii et ma oleksin selle kohta tahtnud saada meie külaliste arvamust. teine märkus, mis puudutab äh, seda regulatiivset ühtlustamist, tegemist on väga tähtsa küsimusega, ma olen teiega nõus, et meie ees on veel väga palju tööd, mis tuleb ära teha mõtlen siin näiteks suurte erinevuste peale äh, palganumbrites, töötingimustes ja me räägime valdkonnast, mida tuleks harmoniseerida, ühtlustada. selles osas ei ole siiamaani tehtud mitte mingeid äh, edusamme äh, ühise õhuruumi puhul. on küll positiivseid näiteid, mida võiks välja tuua nüüd see regulatiivne ähm, järjekindlus ka kolmandate riikidega. kuidas te seda endale täpselt ette kujutate? millistest konkreetsetest küsimustest peaksime me äh, alustama, kus on meil vaja kõige rohkem ühtlustada? ja nüüd üks, nüüd jättes kõrvale need arutelud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, lennufirmad peavad ju ka äh, oma rolli mängima, sest nad on üha rohkem erinevatesse allianssidesse koondunud. kas äkki oleks võimalik üleilmseid kokkuleppeid ka lennuettevõtete allianside vahel sõlmida? mulle tundub, et praegusel hetkel lennuettevõtjad peavad läbirääkimisi ka Euroopa heitmetega kauplemise süsteemi üle. tundub, et lennuettevõtjad üritavad ühist seisukohta välja töötada. kas selliseid arutelusid peetakse ka teistes valdkondades ja lõpetuseks veel ka riigiabi? ma tahaksin, et te konkreetselt võrdleksite äh, lenn, ühendlennujaama, mis on äh, Kesk-Idas ja ka Kaug-Idas ja lennuettevõtjaid äh, seal. mina mõtleksin seda lähenemist meie omaga, aga ma tahan teada, kuidas need menetlused tulevikus on. suur tänu, proua Maister, järgmisena. suur tänu äh, ettekandjatele, tõesti, kui kuulasime Ehte kahte, siis me olime meeleheitel, sest meile öeldakse, et siin on miljardeid, mida on võimalik äh, teenida. härra Elka Trui ütles, et neid miljardeid siiski pole, nii et Äh, väga kahju ja me sooviksime siiski, et äh, meil oleks võimalik kasu saada sellest protsessist. Te kolm tegelikult kõik ütlesite, et uute liikmesriikide puhul pole mitte mingeid eeliseid uute kok-, uutest kokkulepetest võrreldes vanade kahepoolsete lepingutega. võiks ju eeldada, et meil on siiski üks harmoniseeritud äh, kokkulepe Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, sest teatud riikidel varem ei olnud mitte mingeid kokkuleppeid, nii et Euroopa Liidu tasandil on nüüd meil üks leping ja see on parem kui mitte mingit lepingut siis mis puudutab Euroopa Liidu USA kokkulepet, siis mulle on jäänud mulje, et meil ei ole praegusel hetkel võimalik ühist nimetajat leida, seda sellepärast, et USA on kohe algusest peale olnud eelisseisus võrreldes Euroopa Liiduga. härra Kaan mainis ka seda, ta mainis siin turuosa, ta ütles, et Euroopa Liidul on kõigest kakskümmend viis protsenti USA-s ja USA-l on nelikümmend üheksa protsenti Euroopa Liidus ja ma mäletan, et kahe tuhande kümnendal aastal, kui me esimest korda käisime Washingtonis ja mina tookord uue optimistliku sinisilmse liikmena ütlesime, et äkki me saaksime partnerluslepingut sõlmida, siis oleks meil ka turuosa see suurem ja nad ütlesid, et otse loomulikult, kui te Euroopa Liidus öise lennukeelu ära kaotate, siis meil on võimalik ka nendest küsimustest rääkida. nii et mul on jäänud mulje, et Euroopa Liidu USA kokkuleppe puhul, mida ka ühiskomisjonis ikka ja jälle läbi arutatakse, et seal tegelikult ei ole kunagi arutelusid võrdsel tasandil, sellepärast et iga kord, kui meie tahame midagi rohkem saada, siis USA ütleb, et vorst vorsti vastu, et nemad tahavad ka nii et praegusel hetkel USA kokkulepe on olnud ainus, mille puhul meie komisjonis oleme mõelnud, et kas me üldse hääletame selle poolt, sellepärast et asjad on tasakaalust väljas. samal ajal on aga tegemist tähtsa partneriga, sellepärast et äh, üleilmsest lennundusest kuuskümmend protsenti on meie käes kahe peale. nii et tahaksin teie käest teada, et kas teie tõesti usute, et on võimalik selles küsimuses edasi minna. mina isiklikult ei usu. aga kui meil nüüd on USA ja Euroopa Liidu vahel vabakaubandus leping, mida Obama ka oma esimeses kõnes mainis ja seda lubas. et kas siis tõesti on võimalik midagi ära teha? ja mis puudutab Kanadat, siis mul on jäänud mulje, eriti pärast seda, mida kuulsime härra von den Steinilt, et tegelikult eeliseid on, härra Probst ütles, et tegelikult mitte mingeid eeliseid ei ole. mina arvan küll, et läbirääkimised on edu toonud. ja viimane küsimus härra Kaanile. Te rääkisite siin võrdsetest võimalustest äh, ja eelviimase slaidi puhul te ütlesite, et me peaksime mõtlema uut liiki lepingute üle järele kolmandate riikidega, kui kahepoolset majanduslikku kasu ei ole ja kuidas need lepingud siis teie arvates peaksid välja nägema. ja komisjoni huvitab ka kindlasti, mida oleks võimalik parandada selleks, et meil oleks rohkem eeliseid. ja mis puudutab ühtset Euroopa taevast, siis liikmesriikide pärast on meil suuri probleeme, meie sooviksime palju kaugemale minna. Mrs. Lichtenberg proua Lichtenberger, jah, suur tänu. ma tahaksin tagasi tulla ühe küsimuse juurde, kus meile tehti suuri lubadusi rahaliste tulude kohta, kui sõlmime lepinguid ja ma tahaksin teada, et kuidas siis täpselt seal riikidega on ja tuleks täpselt üle vaadata, mida toona komisjon äh, äh, finantstuluna meile lubas ja kuidas on olukorrad tegelikult. teiseks Euroopa Liidu USA leping. ma arvan, et teatud valdkonnas on see leping, äh, teatud valdkondades on see leping väga problemaatiline. viimase suure läbirääkimiste vooru käigus pidasime aru raportöör Elga Truiiga ja rääkisime sellest, et kas tõesti on mõistlik, kui USA kogu aeg uusi nõudmisi esitab ja meie jääme selle juurde, et peame kinni sellest, milles on juba kokku lepitud, et kas siis üleüldse on mõtet läbirääkimisi edasi pidada. olen vaadanud olukorda USA-s ja mul on jäänud mulje, et äh, nad ei ole väga valmis üldse võrdseid võimalusi mõlemale poolele, poolele looma ja pakkuma. nii et siin tuleks tõesti mõelda, kas äh, äkki üldse hakkame edasi läbi rääkima. ja nende erinevate arutelude käigus äh, räägitakse alati kriitilistest küsimustest väga pikalt. mulle valmistab siiski muret äh, see, mis tuleb. Te rääkisite sellest regulatiivsest äh, järjekindlusest äh, üleilmselt, et peaksid olema ühtsed palgad, ohutusnõuded ja nii edasi. ja kui me siis nüüd loodame, et Euroopa Liit oma pigem kindlakäelise kontseptsiooniga palkade, ohutusnõuete ja töötingimuste osas ja ka lennuaegade osas. kas Euroopa Liit nüüd tõesti äh, arvab, et, äh, et ta on olukorras, kus saba hakkab koera liputama? mulle tundub, kui ma vaatan neid suuri lennuettevõtteid äh, kogu maailmas, et praegusel hetkel pigem hakatakse äh, lihtsustama ja lahjendama seda, mida meie oleme juba nendes valdkondades saavutanud ja me tõesti peaksime mõt-, mõtlema, et kas me jätkame lepingute sõlmimisega nii nagu siiamaani. ja et ütleme, et jah, et võib-olla saame siiski raha teenida. kõik ülejäänud tegurid, mis meie jaoks on pigem negatiivsed, need jäetakse lennundusvaldkonnas kõrvale, öeldakse, et see jääb automaatselt kõrvale, et alati on meil automaatselt ainult positiivseid tulemusi ette näidata. ja kui ma tulen tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg Maisner öise lennukeelu tühistamise kohta USA lennuettevõtetele, selleks, et üleüldse läbirääkimisi edasi pidada, siis mulle tundub, et äh, tulevikus me peame sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörama. ja minu üleskutse oleks äh, komisjonile mõelda komplekssemalt ja ei ole vaja kogu aeg lihtsalt neid dollarimärke silme ette manada. suur tänu, proua Foster! Uh, thank you, Chairman. Uh, suur tänu, esimees, ja suur tänu ka meie tänastele külalistele, nendele selle väga ülevaatliku aruande eest, aga enne kui lähen ülejäänud kommentaaride juurde, tahaksin küsida seda, et meile anti see vol-, raamat siin ja räägitakse lennunduslepingutest, aga tegelikult kuskil ei ole ülevaatlikku ülevaadet ja mina saadikuna tahaksin teada, palju meid on ja kuhu on nendega jõudnud, seda ei ole siin kirjas olnud, me rääkisime pa-, paarist piirkonnast ainult mul on meeles, nii nagu ilmselt ka teile, härra esimees, see arutelu, kus meile öeldi, et eh, need lennunduslepingud on eh, need ime, on imerohuks ja me peame kahepoolsetest lepingutest minema üle Euroopa lepingutele ja ma tegelikult sellele vastu ei olnud, sellepärast et see on praktika, praktilisem, aga ma ei arvanud, et see asi kujuneb lihtsaks. Ühendriikide juurde tulen tagasi, praegu keskendutakse väga palju lennunduslepingule Ühendriikidele ja loomulikult see on mõistlik, kuivõrd tegemist on tohutu lepinguga. kuidas on asjad Brasiiliaga? Ameerika on sõlminud kokkuleppe Brasiiliaga, meie ei ole. kuidas on Hiina ja Indiaga? tegemist on tohutute tärkavate turgudega, mis tulevikus kujunevad ilmselt äärmiselt oluliseks. nii et kui lubate, siis ma tahaksin täpselt teada, kuhu me oleme nendega jõudnud. nüüd ma ütlesin, et me oleme rääkinud paljudest lepingutest, aga ma tahaksin kõikide kohta detaile, see raamat on meil siin olemas, aga tahaksin lisa teada. nüüd räägiksin täpsemalt siis Euroopa Liidu Ühendriikide lepingust. suhted selles osas on juba ju väga pikaajalised ja ma ei saa aru, miks keegi arvab, et me saame sellest äh, rohkem välja pigistada kui võimalik. tegelikult on läinud üsna hästi. meie suured sõbrad äh, Ameerikas, me käisime seal ju alles hiljuti, kui me räägime äh, omandisuhetest ja kontrollist, mina olen Ühendkuningriigi vabaturu eest võitleja, loomulikult mul ei ole midagi selle vastu, kellele kuulub ettevõte, meil brittidel on väga palju ettevõtteid üle terve maailma ja me läheneme võib-olla asjale natukene teistmoodi kui teised aga isegi mind hämmastab see, et Ühendriikides on võõrinvesteeringuid ainult kakskümmend neli protsenti ja küsimus on, kui palju te aega kulutate Ühendriikidega suhetele ja kui palju siis nendele tärkavatele turgudele, sellepärast et selle kohta tahaksime me küll rohkem teada, te rääkisite Kanadast, jah, Kanada on suur turg, ähm, aga kui palju läheb aega teistele turgudele? mul on väga hea meel näha, et härra Kaan on siin kohal, te olete öelnud väga õiget asja. nimelt, me võime rääkida konkurentsivõimest ja äh, teeninduslepingutest terve päev, aga kui me vaatame meie ettevõtete konkurentsivõimet terves Euroopas, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid terves Euroopas, mis on meie jaoks oluline, näeme me seda, et meie lennuliinid on koormatud ja ülemaksustatud. tähendab, neid nõutakse tohutult makse, sealhulgas ka Ühendkuningriigis meie laseme riikidel ise otsustada, kuidas nad maksustavad äh, oma lennundusliike ja siis see heitkoguste kauplemise süsteemi skandaal, see oli küll väga halvasti juhitud ja me ei ole minu meelest mitte midagi teinud selleks, et keskkonnamõjusid vähendada, sellepärast et äh, meetmeid ongi veel teisigi äh, see ei olnud kindlasti kõige parem lahendus see ühi-, ühtne taevas, nagu te teate, mida ma toetan kahe käega, ka seal on meil jälle probleem selles, et mõned liikmesriigid ei täida oma kohustusi. minu koduriik küll ähm,, aga me teame, et koos Caesari ja muude ühtse taeva projektide toome me sisse väga palju te-, äh, tehnoloogiaid ja oskusteadmisi äh,, Äh, ja me tahame, et komisjon selles osas kiiremini liigutaks. ja tagama me peame ka selle, et liikmesriigid tõesti oma kohustustest kinni peavad, äh, nii et ähm, nii ähm, ka lennuaegade andmisel ja nii edasi. ei saa olla tõesti kõigile ühtset lahendust, kui keegi siin äh, äh, maakeral veel üldse arvab, et see on võimalik, siis nad on küll äh, vääriti asjadest aru saanud, maailm on väga kirju, loomulikult mingisugune teenuste standard peab olema, mida nõuda, aga me ei saa nii-öelda lahmida nii, nagu meie tahame, ei tohi oma regulatsiooniga turgusid rikkuda, kus asi toimub väga hästi. nii et härra esimees, mõte tänane arutelu pidada on suurepärane, väga palju küsimusi on veel vastamata, meil on vaja lisainformatsiooni nii mitmeski küsimuses. soovin teile muuseas edu nende ähm, lennunduslepingute alastel läbirääkimistel ja vaatame, mis siis edasi saab aga nagu ma ütlesin, nende teiste riikide puhul ähm, peaks nad tõusma võib-olla üle Ühendriikide prioriteetideks. sellepärast, et enamuse aja me alati kulutame Ühendriikidest rääkimisele ja see on oluline, aga ka teiste piirkondade kohta oleks meil vaja lisainfot, võib-olla peaks jõupingutusi tegema rohkem selles osas, ma ei ütle, et te neid jõupingutusi ei tee, aga keegi ei räägi sellest, mis te olete teinud, suur tänu, härra esimees, härra Ugias. <clears throat> Grazie, president. Io vorrei riprendere un concetto che ha... suur tänu, härra esimees. ma tahtsin tõstatada küsimuse, mida mainis juba härra El Kadri. nimelt tingimused, äh, millest peavad kinni erinevad lennuettevõtjad selle lepingu raamistik, nii nagu seda siin väga positiivselt välja toodi, mõjutab ka neid negatiivseid külgi, millega peavad Euroopa Liidu lennuettevõtted olema nõus, eriti kui nad võrdlevad enda olukorda eh, Lähis-Ida ja ka Kesk-Ida lennuettevõtjatega. Nemad kogu aeg investeerivad uutesse sihtkohtadesse, avavad uusi liine ja võrreldes oludega Euroopa Liidus on ju olukorrad tõesti erinevad. Euroopa Liidu lennuettevõtetel on väga ranged tingimused peale pandud, peale selle ei ole ka turutingimused eh, eriti soosivad ning Euroopa lennuettevõtted on tihti omadega miinuses. ja kasumid muutuvad järjest äh, väiksemaks. ja osad on suisa kahjumis. nii et me peame siin tõesti hakkama kogu sest-, kogu süsteemi ümber vaatama meil tuleb mõelda selle peale, kuidas USA, Aafrika riikide, Iisraeliga kokkuleppesse suhtuda ja kes teab, võib-olla oleme me tegelikult nüüd tegelikult üldise taustapildi täiesti silmist kaotanud. ma arvan, et on teatud kaks-kolm punkti, millest tuleb kinni pidada. suur tänu, härra Benjon. härra Benjon, mikrofon, palun. mikrofon. härra Benjon vist ütles, et ta ei palunudki sõna. suur tänu, siis on minu kord viimasena ma tahaksin äh, öelda sama, mida ütlesid äh, mõned kolleegid, et keskendutakse Ühendriikidele ja Kanadale, see on oluline, ja Brasiilia, see on ka oluline, aga kuidas on lood Venemaa, Hiina, India, Austraalia, Uus-Meremaaga? Äh, nendele viidatakse, ma ei tea, nelja reaga selles raportis, Singapur mis nendest lepingutest on saanud, millise suuna on läbirääkimised võtnud seal ja kas ma üldse julgen Emiraate siin mainida? süda jääb seisma selle peale, mis seal praegu toimub. sest kui ma vaatan praegu oma kohalikku regionaalset lennujaama Manchester, proua Foster ja mina tunneme seda lennujaama väga hästi, armastame palavalt Äh, ja äh, Manchesteri terminalidest äh, tõusetub midagi väga huvitavat. kui ma vaatan Manchesteri mandritevahelisi lende, siis Virgin sõidab sealt Floridasse. kes on siis teised? Etia, Katar, Emiraadid, Singapur, Continental, American Airlines, saate nüüd aru, millest ma räägin, jah? mitte ühtegi Euroopas registreeritud ettevõtet peale ühe eh, Virgini, ehm, kes pakuks mandritevahelisi lende. seda sellepärast, et härra Khan on üle eh, keskendutud eh, sellele kontseptsioonile ja kui reisijate käest küsida, siis enamusi, enamusi see kontseptsioon ei veena. mina sõidan äh, Charles de Gaulle'i kaudu väga palju, väga palju äh, kaeveldakse selle üle. Heathrow'd ma üritan vältida, seda ma üldse ei hakka rääkima. Frankfurt jällegi, palju kaebusi nii et teie kontseptsioon kui selline tekitab minus teatavat muret. ja teine asi, teenuste vähenemine allianside puhul. härra Elhad Rui rääkis äh, allianssidest Äh, me ju enam ei äh, sõida Lufthansa või Finnairiga, me sõidame One World äh, liiniga või Star Alliance'i liiniga. liberaliseerimine jah, Ühendriikidega on võib-olla rohkem marsruute avanud, kuid see on toonud kaasa ka tehniliselt teenuse kvalifikatsiooni languse kõigepealt. lennuk on juba teine varem oli tavaline see, et Chicagosse sõitis üks äh, suur äh, lennuk, nüüd tuleb sõita üle Atlandi seitse viis seitse Boeinguga ja see ei ole, kui te istute seal kuskil taga, tagamistel, tagumistes ridades proledega, kõige toredam äh, kogemus. nii et ähm, see liberaliseerimine on üks keeruline asi härra Kajahat mäletate veel? suurepärase tehingu kuulutatas ta välja Ühendriikidega. imeline, äh, absoluutselt uskumatu leping ja oli meid, kes me ütlesime, et juba tollal, et äh, mulle tundub, et me praegu siin äh, määrime võiga täna juba jaapanlaste võileiba ja ise siis loodame, et meie saame ka võid järgmise, edaspidi, aga mulle tundub, et nüüd on äh, või nagu otsas. võib-olla meil õnnestub seal veel midagi äh, leivaaukude täitmiseks leida, aga nagu korralikku võikihti peale ei saa eurooplane. Äh, ameeriklastel küll ja mulle tundub, et need lubadused ei ole realiseerunud ja härra Kajakas on kadunud kuhugi ära ja ei räägi enam, miks see nii ei läinud mulle tundub, et meile müüdi põrsas kotis nende läbirääkimistega. on neid, kes ütlevad, et ega rohkem ei olnudki sealt midagi loota, no hea küll, aga ärge siis rääkige mulle seda, et, et see oli küll üks imeline, uskumatu tehing. no see oli üks tehing ja kogu lugu, kokkulepe, muud midagi. nii et üsna huvipakkuv, et äh, see aruanne tõesti näitab seda, mida meie tollal juba tegelikult äh, ette nägime, et toimuma hakkab nende lennuteenunduslepingute, õhuteenunduslepingutega. kui me peaksime äh, hindamissüsteemi äh, kujundama välja nende lepingute jaoks aastateeni, kus F oleks läbikukkumine äh,, siis ma ei tea, mis, äh, mis hinde saaks see leping. A-d kindlasti mitte, võib-olla C, äh, F-i ka vist mitte läbi nagu kukkunud nad päris ei ole, aga üle C nagu ei tule kokku, ehk siis keskmine tulemus. nüüd ma siis annaksin sõna härra Baldwinile. Äh, kas on siis nii, et meile müüdi põrsas kotis ja seda aruannet lugedes tundub, et komisjon peaks oma asjad oluliselt üle vaatama, ei ole nii või, härra Baldwin? suur tänu, härra esimees, jällegi äh, väga ilusti juhatasite mind sisse. no te olete mul järgmisena nimekirjas, mis teha. nojah, nimekirja panete kokku teie aga suur tänu, äh, väga hea meel sellest asjast äh, rääkida teiega jälle, me rääkisime juba härra Marinesko suurepärasest raporti eelnõust teiega varem. üsna mitu huvitavat märkust äh, tehti siin täna ja teie komisjon muidugi on väga huvitatud asjast ja tuleb siia juurde tagasi ikka ja jälle. nüüd see aruanne, millest täna räägitakse, on huvitav ja väga hästi ka täna siin esitletud, suur tänu teile! ja tõesti äh, äh,, mul on praegu kihk rääkida kõikidest nendest asjadest, millest siin täna räägiti, ühtne Euroopa taevas, aga ma kardan, et mult võetakse lihtsalt mikrofon ära, kui ma kõikidesse detailidesse lasken, nii et jään aruande juurde, härra esimees ütleb, et see on äh, väga õige otsus. meie üldiselt arvame, et see aruanne on äh, oma toonilt natuke liiga negatiivne, nii saavutuste osas, mida meie Euroopa Liiduna oleme saavutanud, mitte ainult komisjonina äh,, ja ka äh, perspektiivide osas ja see läheb tegelikult otsesesse vastuollu meie enda teatisega, mis on tõesti seesama strateegiline asjade ümbervaatamine, millele te vihjasite. ja nõukogu on selle strateegia dokumendi äh, heaks kiitnud ja härra Marinesko oma raportis ka. eriti üllatas mind leheküljel seitsekümmend kaks üks rida, et Euroopa Liidu lennunduse välissuhete kuldajastu on ümber saanud ja väidetavalt see kuldajast oli üheksakümnendal aastal, sellepärast et kaks tuhat kolm jah, muidugi vaadati poliitika üle ja siis on siin sel-, selline kummaline rida, et Euroopa ei hoogusta positiivseid arenguid, arengud leiavad aset äh, vaatamata Euroopa poliitikale. no miks selline hinnang? ja meie arvame, et selle hinnangu aluseks on väga kummalised äh, aspektid äh, ja faktilised vead Eh, kuigi eh, nii eh, suured eksperdid on selle koostanud. Öeldakse, et tingimused on samad õiguste osas nii lennunduslepingutega omavate riikide osas kui ka mitte ja et need lennunduslepingud mitte midagi ei muuda. no kui te nii, kui see tõesti nii on, siis see on üks tõsine süüdistus. Maroko, te Marokost rääkisite ka ju sellest, et mitte keegi ei ole mingit mõju olnud. Äh, Tuneesiaga äh, enne äh, Marokoga lepingu sõlmimist olid meil suh-, reisijate maht kaks korda väiksem kui näiteks võrreldes Tuneesiaga, kellega oli leping, nüüd on olukord oluliselt muutunud. Tuneesiaga enam lepingut ei ole, seal reisijate arv on sama, Marokoga reisijate arv aga kaks korda kasvanud. meie arvame, et majandusele on see lisaks toonud umbes kolm koma viis miljardit eurot Äh, lennupiletid on odavamad äh, pea nelikümmend protsenti marsruudil Euroopa Liit, Maroko ja mulle tundub, need arvud on üsna konkreetsed ja mind hämmastab äh, see, kui kriitiliselt olete olnud nende lepingute edukuse osas. nüüd üks oluline märkus WTO osas, ma olen WTO-ga tegelenud varem ja see pakkus mulle tõsist huvi, siin on üks faktiviga. WTO peamiseks öö, öö, peamiseks põhimõtteks on see, et see, mida pakkuda ühele partnerile, tuleb pakkuda kõigile teistele partneritele, härra Kaan. kas te olete valmis Euroopa Lennuliinide Assotsiatsioonile seda põhimõtet rakendama, mulle tundub, et mitte. Äh, nii et mulle tundub, et WTO teie jaoks vist lennundussektoris eriti äh, ligitõmbav ei ole. aga tulen selle laiema pildi juurde tagasi, meie arvame ja seda on toetanud ka nõukogu uue mandaadi andmisel äh, et me peaksime astuma suurema sammu edasi selle uue kuldajastu poole ja meil on vaja rohkem Euroopat, härra esimees, mitte vähem Euroopat ma olen täiesti nõus härra Kaaniga selles osas, et jah, ühtset lahendust kõigil ei ole, läbirääkimiste reaalsus äh, seda ei toeta, kui te detailselt laskute ja me kõik teame seda, et ühtsed lepingud ei äh, sobi kõigile ja sellepärast need lepingud ongi erinevad. nüüd Ühendriikide mm, äh, ka sõlmitud leping nüüd selles põrsas kotis, mina arvan, et kõige parem sõnastus on vist see, et see kokkulepe on elav kokkulepe, juurdepääs turule, omandi ja kontrolli küsimused, suur tänu, et te olete meid komisjonina toetanud äh, selles küsimuses ja teised regulatiivsed küsimused on jätkuvate läbirääkimiste aluseks äh, ka selles samas ühiskomisjonis, millest paljud rääkisite arvestades seda, et me oleme rakendanud seda lepingut ja Euroopa Liidu Kanada vahelist äh, lepingut, äh, nii nagu härra Elka Trui ütles, äh, seninägematu majanduslanguse kontekstis on võib-olla natukene liiga vara anda see hinnang, et need lepingud tiibu ei kanna ja võib-olla me peaksime rääkima siis vahearuandest pigem nüüd õiglane konkurents, millest rääkis samuti härra Kaan, jah, väga oluline küsimus. Äh, selle kontseptsiooni me äh, Montrealis lennutranspordi konverentsil väga äh, prominentselt esile tuua, loodetavasti jätkub see ka tulevikus nii ja me saame ka Pärsia lahe riikidega sellest rohkem ja rohkem rääkida. härra esimees, te rääkisite äh, erinevate riikidega läbirääkimistest, viitan nõukogu äh, järeldustele, kus nõutakse Euroopa Liidu lähenemist Türgi, India, Venemaa, teatud Pärsia lahe riikide, ASEAN-i riikide ja niipea kui võimalik ka Hiinaga äh, konkreetsete lepingute äh, kavandamiseks, nii et see on üleskutse komisjonile hakata mõtlema nendele, mandaati ei ole kõikide riikide puhul antud, aga enamuste puhul küll. sellega ma nüüd piirduksin, võiksin rääkida nii paljust äh, veel, aga kaks menetluslikku punkti meil oli väga hea meel äh, komisjonina äh, ko-, kohtuda härra Propstiga juba varem. oleks väga hea meel olnud temaga kohtuda veel ja rääkida paarist faktilisest küsimusest, mul on kahju, et see ei õnnestunud, ja ma tahaksin äh, öelda veel ka selle aruande sissejuhatuse toodud süüdistusele, et komisjon ei anna parlamendile ühiskomisjoni rap-, ähm, protokollidele juurdepääsu. härra Propst äh, sai tegelikult äh, täis juurdepääsu meie dokumentidele. kui parlament meilt paluks ametlikult äh, juurdepääsu sellele protokollile, me peame kõigepealt liikmesriikide käest siis küsima ja kolmandate osapoolte poolt ka seda, kas nad on nõus sellega, sest et see ei ole ju ainult Euroopa Liidu komisjon, aga kui te tahate neid protokolle, siis palun küsige neid meie, meie käest suur tänu, härra Baldwin! ma arvasin, et õiglane oleks anda komisjonile rohkem sõna aega täna ja rääkida sellest aruandest tõesti, sellepärast et tõesti see aruanne kergelt negatiivse varjundiga on. nii et äh, nagu te teate, mina armastan loomi mm, äh,. nii et kui sellest põrsast, mis kotti sisse siga saab, siis mulle see areng meeldib nii, härrased, küsimusi on esitatud äh, nii raporti kohta kui ka muudes küsimuses, nii et härra Van der Stein, võib-olla teie ja siis härra Probst ja siis härra Khan. Um... suur aitäh! ma tahaksin vastata siin paarile küsimusele, mis, mis tõstatati seoses äh, Euroopa Liidu ja USA suhetega eriti, nimelt investeeringud. Äh, ma arvan, et see on seotud äh, regulatiivse lähenemise probleemiga ja ma püüdsin sellele viidata ka oma sõnavõtus. Äh, ma arvan, et me suudame üsna konkreetseks minna sellise lähenemisega. meil peaks olema parem sotsiaalne kokkulepe nimelt mõlemal pool Atlandit tuleks töötajatesse, pilootidesse paremini suhtuda. muide, nad on suured professionaalid, head suhtlejad ja ma arvan, et siin saab paralleele tõmmata USA ja Euroopa Liidu pilootide vahel. mul ei ole küll mingisugust äh, võlukepi, et probleeme lahendada, kuid kui piloodid näeksid, et on olemas mingi väärtus selles, kui luuakse mm, no öelgem nii, et äh, mingisugune ettevõtete nõukogu äh, ka äh, ühinenud lennufirmade tasandil, siis võiks see õige samm olla. sest lõppude lõpuks võetakse nemad ka nõukokku ja nad peavadki seal olema ja siis ma arvan, et, et investeeringute vahetamise poliitilised raskused muutuvad kindlasti vä-, väiksemaks. ja ehm, paljud mm, sõnavõtjad rääkisid siin veel ka sellest, milline seos on lennundusel teiste sektoritega arvan, et uued kaubandusläbirääkimised peaksid Äh, ka uue vormi saama ja väga hea oleks, kui räägitakse investeeringute liberaliseerimisest üldisemas plaanis ja sinna kuuluks ka siis transport. kaubandusliberaliseerimisküsimusi saaks äh, tasakaalustada ka mitte lennundussektorite abil ning äh, arvestades siis USA poolt, ka seal on vaja mõningaid juriidilisi muudatusi teha. nüüd äh, mõned rääkisid ka muudest suhetest, äh, probleemidest teiste riikidega, Claude Probst rääkis siin näiteks äh, sellest, et Euroopa Liidu tasandil peab ka Äh, probleemi lahendusele mõtlema, kui läbi rääkida, eh, nii et see ei muudu, puudutaks teisi valdkondi, pigem peaks ka äh, lennundusläbirääkimised teistesse läbirääkimistesse kaasama ja mul on näiteid mitmetest riikidest, kus eh, just lennundus eh, tegelikult ei anna Euroopa Liidule eriti kaalu, kuigi see võiks mõjutada suhteid ka teistes sektorites, kas siis positiivses või negatiivses suunas. ja ma arvan, et see ongi minu poolt kõik, tänan. aitäh, härra Propst, palun. aitäh. siin räägiti vabakaubanduslepingust USA ja Euroopa Liidu vahel ja nagu ma siin püüdsin selgitada, kahepoolsetes suhetes ei ole minu arvates võimalik eh, ühte partnerit veenda järeleandmistele, kui ta seda ei soovi teha muidugi teatud riikidega on olemas selliseid lepinguid, aga mis puut-, mis puutub Hiinasse, Jaapanisse, Venemaasse, Koreasse, siis eh, ega nad ei soovigi läbi rääkida. me võime öelda, et jaa, me tahame küll siin teiega läbi rääkida, komisjon ja nõukogu võivad soovida, aga partner ei soovi USA võiks olla aga heaks foorumiks. me ütleme, et me soovime ka liberaliseerimist ja selles ka äh, raamistikus soovime seda, seda, seda. võib-olla saame pakkuda midagi muud neile. vaatame neid erinevaid sektoreid kui, äh, kui värvipaletti, kust saab valida. kui me soovime tõesti äh, saavutada neid kahe tuhande kahe teise aasta eesmärke, siis, siis tuleks niimoodi teha. muidugi mõnede riikidega peab tõesti kahepoolseid läbirääkimisi pidada, aga äh, läbirääkimisi pidada, aga osadel riikidel lihtsalt pole endil vahendeid äh, ja kui tuleb tõesti välja, et, et meie läheme läbirääkimistele, aga teine riik ei soovi, siis on vaja arbitraaži ja nii edasi. aga me peame arvestama, et mingil foorumil äh, võib ikkagi oluline mõju olla Euroopa Liidu äh, kogu tööstusele. seega kui partner ütleb, et me midagi ei taha, siis äh, mõelgem sellele, mida pakkuda partnerile, näiteks liberaliseerimine, mitte protektsionism. aga muidugi, kas riigid soovivad seda teha, see on probleem ja järgmiseks äh, õiguslik ühtlustamine. minu arvates kahepoolsetes äh, lepingutes näiteks äh, õig-, liiklusõigus õiguse sissevõtmine ja sätestamine on minu meelest äh, viga. partneritega võib õiguslikust äh, äh, ühtlustamisest rääkida palju, paljudes muudes valdkondades, mitte liikluses. meil on igasuguseid lepinguid Venemaaga, Brasiiliaga, Kanadaga, Hiinaga on meil igasuguseid lepinguid. näiteks lennuohutuse alal need on ju tööstusriigid, see tähendab seda, et see ei ole sugugi vähetähtis, näiteks äh, Äh, aga, aga kui, kui me räägime, et kõik äh, lennukid peavad olema sertifitseeritud, siis äh, riigid ju ütlevad, et me, me ei saa ju lasta teil sertifitseerida oma lennukid, aga otsime mingisuguseid muid võimalusi, ütleme niimoodi, et kui ühes riigis on lennukil juba sertifikaat olemas, siis seda tunnustatakse ka teises riigis näiteks äh, äh, me võime äh, lennuõiguse ja, ja õigusliku ühtlustamise ühendada. ja muidugi tõesti, arvestades kõiki lepinguid, siis kindlasti osad riigid on kasu saanud, aga mõned ei ole. on selliseid õigusi, mis on jäänud Äh, nagu potentsiaalseks äh, õiguseks, need ei ole ära kasutatud, mõnel õigusel pole lihtsalt äh, üldse mõtet USA-le, ma ei tea, kuidas nendele küsimustele läheneda või muidugi mingid potentsiaalsed eelised on olemas, aga, aga kas kõiki neid õigusi, mis lepingud annavad, kasutatakse, minu meelest arvud seda ei näita, et neid kasutatakse ja muidugi härra Baldwin rääkis kuulge, Maroko puhul ikkagi toimis see päris hästi. ma ei tea, mina küll, mina küll ei saa öelda. kahe tuhande esimesest aastast alates tõesti äh, äh, muutus olukord paremaks, sellepärast et Maroko ise äh, oli enne protektsionistlik olnud, aga muutis oma lennunduspoliitikat ja ta sai aru sellepärast, et, et ähm, turismitulu on tegelikult palju olulisem kui mingi lennunduse tulu ja, ja nii nad tegidki sealt tuleb see plahvatuslik äh, areng. kui Maroko oleks jäänud oma äh, traditsioonilise poliitika juurde, siis nad ei oleks üldse läbirääkimisi pidanud Euroopa Liiduga, nad tegid seda sellepärast, et nad muutsid oma poliitikat. tuleme siis selle es esialgse küsimuse juurde tagasi. muidugi on hea, kui me soovime, et meil oleks leping äh, Hiinaga, aga siis, kui tuleb õige aeg ja Venemaaga täpselt samamoodi ärgem äh, ärgem äh, nõudkem, et Venemaa kaotaks ära ülelennu, Siberi ülelennu äh, maksud. see on suur raha Venemaale, ta ei taha loobuda sellest. ütleme siis, et hea küll, siis te ei saa WTO liikmeks. no hea küll, nüüd nad on WTO liikmed, aga jällegi äh, seda kokkulepet, et äh, maksudega midagi ette võetakse, ei ole täidetud. me peame ikkagi mõtlema selle peale, kuidas partnerid saaks sundida sõna pidama ja ähm, härra Volvin rääkis ka ühiskomiteedest, äh, nende võimalustest, ma ei tea, juba kolm kuud äh, oleme me siin rääkinud, nad peavad korraldame koosoleku, aga annetel ei näita. Äh, aga seda ei saa ju va äh, vaba ligipääsu puhul niimoodi nõuda. ja äh, tulge siia oma paberitega ja siis me vaidlustame, et nii ei saa ju. juba kolm kuud olen ma püüdnud saada võimalust tutvuda protokollidega, ma ei tea ma tahaksin lihtsalt näha, et kas need lepingud, mis on sõlmitud, on andnud tänaseks positiivseid tulemusi või mitte. nägite, millised mu järeldused on äh,? ei ole eriti midagi muutunud ja just nüüd see segakomitee tegelikult ei näita ka, et et kas on võimalik saavutada mingit õiguslikku ühtlustamist, ma ei tea. ja mina ei saa midagi öelda nende asjade kohta, mida ma pole lugeda saanud. tänan Um, suur tänu, siin esitati terve rida küsimusi otse mulle, nii et äh, võtan nad ükshaaval läbi, loodan, et ei jäta ühtegi vahele, nii et andke märku, kui seda teen. küsimus, mis puudutas vabakaubanduslepingut, härra Kuhn küsis ka WTO kohta ka härra Polvin komisjonist küsis mind sealt, ma ei tea, mis oleks WTO seisukoht, kui äh, lennundus tema pädevusse lisataks, me teame, et lennundus on praegusel hetkel selgelt äh, WTO kaubandus, kauplemismandaadist välja võetud. Äh, ma ei tea, kas komisjonil on praegusel hetkel probleeme, kui lennundus oleks äh, osa sellest, kuid meie eelistame, et olukord jääks selliseks, nagu ta praegusel hetkel on, et meil on ühine komisjon ja et me lähtume siiski äh, lennunduslepingust. WTO pädevuse puhul, kui me räägime siin pikaajalisest perspektiivist, kümnetest aastatest, siis WTO võib tõesti saada ka äh, lennunduse alal kompetentsi, kuid praegusel hetkel äh, meil sobib see, kuidas me praegu tegutseme ja ma arvan, et me võiksime praegusel hetkel tegeleda rohkem aga kui ohutusnõuetega ja tehnilise küljega, kuid võib-olla tulevikus võiksime tõesti ka omanike küsimused, õhukontrolli ja muud asjad lisada. siis see küsimus, mille küsis härra El Khadrui selle kohta, et liiga kiiresti tehakse järeldusi, ma arvan, et see on ka täiesti õige. minu jaoks ei ole nüüd väga tähtis see, et kas see on nüüd positiivne või negatiivne, me peame olema realistlikud selles osas, et mida need esimesed lepingud endaga kaasa on toonud. ja minu probleemiks on praegusel hetkel see, et me kujutame endale seda kõike väga positiivselt ette ja me ütleme, et enne kui me hakkame siin kahepoolseid äh, kokkuleppeid kolmandate riikidega sõlmima, peame me turuanalüüsi läbi viima, vaatama, millised on tingimused, vaatama, millised on äh, omanike suhted äh, ja kas meil on võimalik ka Euroopa Liidu tööstuse olukorda, lennundussektori olukorda parandada selle kokkuleppega ja kui me siis teeme järelduse, et eh, jah, leping oleks positiivne, siis minu arvates on kõik uksed avatud. mis puudutab allianse, kas need mingit eh, tähendust võivad endaga kaasa tuua, sest tegelikult me räägime siin tõesti ärist, me räägime siin praegu äritehingutest mõlemal pool Atlan-, Atlandi ookeanit, jah, ähm, üks pool lõikab rohkem kasu nendest eranditest ähm, ja ma ei tea, kas seda turgu on võimalik praegusel hetkel maksimaalselt ühtlustada. minu arvates äh, allianse tuleb praegusel hetkel vaadata poliitilisel tasandil, eriti kui me räägime siin sellistest komplekssetest küsimustest nagu heitmetega kauplemise süsteem, Äh, aga nagu öeldud, siin tõesti need asjad on äh, äritegevuse kaudu reguleeritud ja meie kolleegid, äh, kui räägitakse poliitilistest küsimustest, ütlevad, et allianside puhul praegusel hetkel midagi suurt ette ei saa võtta. härra Maisner ja lepingute uued liigid. kui nüüd Piritut aus olla, siis meie tulevikus sooviksime näha pigem sellist äh, oludega kohandatud lepingut ja äh, Need küsimused, mille üle me läbi räägiksime, on sarnased kui siis, kui me praegu räägime Euroopa nimel kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liitu, aga me peaksime olema suuremate eesmärkidega siis, kui me räägime õigustest, mille üle läbi rääkida, et kas on mingeid legitiimseid juhtumeid, nagu siin mõned saadikud ütlesid, et panna ka tööjõu küsimused äh, ja mittetööjõudu puudutavad küsimused lepingutesse. samamoodi keskkonnaküsimused, meil on terve rida lepinguid, kus on ohutusnõuded, reisijate õigused juba kaasatud lepingutesse. ma arvan, et me peaksime pigem just selliseid oludega kohandatud äh, lepinguid sõlmima. ja me ei peaks arvestama, et üks leping sobib kõigile, siis see, mida ütles proua Foster, et äh, Brasiilia, Venemaa, äh, India kõrvale on meil Moldova, Maroko, Aserbaidžaan, lihtsalt lugege neid nimesid üles, nad on kõik erinevad, neil on omad äh, eripärad, mõned on nendega väga õnnelikud, teised absoluutselt mitte. ja tegelikult äh, jällegi tuleb väga põhjalikult analüüsida enne, kui me hakkame välja töötama seda ühte kõikehõlmavat poliitikat. ja viimane punkt. mul on kahju, et äh, teie kogemused nende teenuste vähendamisega. Äh, jah, ma arvan, et need küsimused tuleb tõstatada lennuettevõtjate endiga. Äh, need on lennuettevõtete ärilistel kaalutlustel tehtud õiguse, äh, otsused ja mul ei ole mitte mingit õigust neid siin öö, kommenteerida. suur tänu, proua Foster! I hope you'll forgive me, chairman, for just making a point here. suur tänu, härra esimees, ma tahtsin lihtsalt ühe märkuse teha ja see on tegelikult suunatud härra Propstile ja tema kolleegile ausalt öeldes mul kaob praegu elutahe ära, kui ma vaatan neid äh, lennuteenuste lepinguid. negativism, tohutud probleemid, me esitame küsimuse, kuhu on jõutud Hiina, Venemaa ja teistega, ma detaile ei taha. kui te ütlete, et te vähemalt räägite nendega, siis see oleks ka mingisugune vastus juba ja siis te ütlete muidugi Ameerika, et see puudutab kõik pilootide küsimust, ei ole ikka nii. kui te olete nõus sellega, et asi on kinni ainult pilootides, ja kui nemad on mingisugustes äh, äh, hallutsinatsioonides, et see puudutab neid, siis nad saavad küll asjast valesti aru. siin on nagu mingisugune võimuvõitlus teie vahel seal üleval ja peadirektori vahel, äh, peadirektoraadi vahel komisjonis, mind see võimuvõitlus ei huvita. mind huvitab see, mida see, mis saab sellest lennuliinidest, ma küll ei usalda absoluutselt seda, mida te teete pärast tänast arutelu. nii et mina teeksin ettepaneku, et võtke ennast kokku mind ei huvita see, et te ei ole nõus või olete nõus ükskõik kellega äh, peadirektoraadist komisjonist, see mind ei huvita, mind huvitab see, et hakake rääkima ja lahendage olu-, küsimused ära teile, härra esimees, annab paar tundi selleks, et ähm, ülevannet, ülevaadet anda oma tööst, siis teinekord rääkige ikkagi äh, tõsiseltvõetavatest argumentidest ja positiivselt meie küsimus teile on see, mida te kavatsete teha kõikide nende probleemidega, millest te siin välja tõite. suur tänu, härra esimees. no protseduuriline küsimus see vist päris ei olnud, aga noh. ma ei tea, kas keegi tahab sellele nüüd midagi öelda vastu või ei. härra Vandensteini seisukohast ma saan aga ka aru minu kogemus Ühendriikide kongressiga on see, et äh, nemad äh, jooksevad äh, oma ametiühingute ees küll saba jalge vahel. nii et ma ei tea tegelikult, mis, palju seal kongressi tahet on sees ja kui ei ole. nii et härra Vandenstein, jah, teil on võib-olla õigus selles osas. suur tänu, suur tänu meie kolmele eksperdile nende panuste eest siin täna ja suur tänu, et tulite meile külla, seda aruannet tutvustasite, suur tänu saadikutele, kallid kolleegid, viisteist null null äh, täna turismi rakkerühma kohtumine äh, ja kohtume siis, aitäh!